Good morning, colleagues, if you would like to take your seats. tere hommikust, kolleegid, palun võtke istet. alustame päevakorrapunktist number viisteist ja plaanis on nõukogu eesistuja ettekanne Europolist ja Europoli ettekanne, ka Euroopa Komisjoni ettekanne teemaks on Europol ning Taani koostöö Europoliga pärast esimest maid kaks tuhat seitseteist nagu kolleegid väga hästi teavad, pärast Taani rahvahääletust püüdis Taani valitsus leida mooduseid, kuidas koostööd Europoliga jätkata pärast esimest maid kaks tuhat seitseteist, kui rakendub uus Europoli määrus. kolleegid on kõik tuttavad selle teemaga, ma tean, aga sissejuhatavalt tuletaksin kõigile meelde, et oleme rääkinud sellest teemast juba varem oma komisjonis ning andsime omalt poolt positiivse arvamuse selle kohta, et Taani võiks liituda kolmandate riikide nimekirjadega, nimekirjaga, millega võib sõlmida koostöökokkuleppeid ja, ja täna tutvustatakse meile siis selle lepingu projekti. kõigepealt saab sõna eesistuja esindaja ja seejärel komisjoni esindajad ja pärast Europoli esindaja. seejärel annan sõna raportöörile härra Dias Demerale kõigepealt äh, eesistuja ja härra Tšiliberti, teil on sõna, palun. lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, täna hommikul oh, oh, mul oli plaanis väike ettekanne. minu ettekanne jaguneb kahte osasse. kõigepealt äh, räägin sellest, kui olulist rolli mängib Taani Euroopa Liidu sisejulgeoleku seisukohast ning iseäranis äh, selles osas, mis puudutab Europoli. seejärel räägin menetlusest, mis viis nõukogu rakendusotsusena, mille saite kätte teisipäeval, kahekümne esimesel märtsil. praegune koostöö Taani ja Europoli vahel on väga tõhus. Taani on, kui aus olla, üks peamiseid panustajaid Europoli andmebaasidesse ning ka üks peamiseid kasutajaid. näiteks kahekümne üheksast äh, Europoli äh, keskpunktist äh, Taani osaleb viies neist ja nagu näiteks ka sõnumisüsteem Taani on igati eeskujulik liikmesriik. mis puudutab Euroopa infosüsteemi EIS-i, siis ka EIS-i panustab äh, Taani palju, Euroopa Liidus on ta tulemustabelis selles valdkonnas seitsmendal kohal seetõttu on äh, oluline, et esimesest maist äh, alates jätkub äh, hea koostöö. seetõttu on meie eesmärgiks praegu ära hoida võimalikke lünkasid. ja nüüd räägiksin, mis, milline menetlus on eelnenud meie tänasele üritusele nagu esimees ütles, nõukogu on Euroopa Parlamendiga juba konsulteerinud ning veebruarikuus võttis nõukogu vastu rakendusotsuse, millega lisati Taani kolmandate riikide nimekirja see tähendab seda, et Europol võib sõlmida kokkuleppeid Taaniga. läbirääkimised on kestnud pärast rakendusotsuse vastuvõtmist tänaseni ja eelmisel nädalal võeti vastu Taani ja Europoli, saadeti nõukogule Taani ja Europoli vahelise koostöölepingu projekt. ja kahekümne esimesel märtsil, nagu öeldud, saatsime selle projekti ka parlamendile. selles kokkuleppes on äh, mõningaid uusi elemente, kui me võrdleme seda tavaliste kolmandate riikidega sõlmitavate lepingutega, pidades silmas seda, et Taani on osa Schengenist ja on ka liikmesriik. kuid kokkuleppe üksikasjad saavad selgeks siis, kui võtavad sõna Europoli ning komisjoni esindaja pärast minu sõnavõttu. Teie ees on nõukogu rakendusotsuse projekt, millele peaks järgnema enne esimest maid lõplik allkirjastamismenetlus on ja enne kui ma oma sõnavõttu kokku võtan, tõu-, toonitaksin veel, et Taani saab osaleda uues Europoli määruses ainult siis, kui kasutatakse ära äh, lepingu äh, protokolli number kakskümmend kaks ja seetõttu äh, koostööleping Taaniga e-, ei saa tuua kaasa seda, et Taani oleks Europoli liige, see võimaldab lihtsalt äh, Europoli ning Taani tulevast koostööd. ja tegemist on siis koostööga nagu iga kolmanda riigiga. Äh, Taanil on õigus andmebaasidele, aga Europoli juhtimissüsteemis äh, kaasarääkimise õigus Taanil puudub. lugupeetud esimees, kallid komisjoni liikmed, ma tänan teid võimaluse eest tutvustada meie rakendusotsust kodanikuvabaduste komisjonile ning äh, tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kuna tegemist on kiireloomulise küsimusega, siis äh, palume, et Euroopa Parlament äh, käsitleks seda küsimust prioriteetses korras. aitäh, hääletus oli Pärti ja nüüd saab komisjoni nimel sõna proua Mitsi. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud kodanikuvabaduste komisjoni liikmed, täna on väga tähtis päev, kui me räägime sellest protsessist, mille tulemuseks on sõlmida kokkulepe Taaniga ning äh, minimeerida negatiivsed mõjud Taani Europolist lahkumisel ka seoses. ja see kokkuleppe projekt, mille kohta me soovime Euroopa Parlamendi arvamust, kujuneb ühiseks avalduseks, õiguslikuks tekstiks president Juncker, president äh, Tusk ning äh, Taani äh, peaminister kirjutasid sellele alla viieteistkümnendal detsembril. ja siin on arvesse võetud haldusnõukogu liikmete arvamust ning Europoli järelevalvenõukogu arvamust ning samuti ka Euroopa Parlamendi arvamust selle otsuse kohta, kas Taani lisada kolmandate riikide nimekirja, millega Europol võib sõlmida kokkuleppeid. ühises avalduses on toodud mõningad olulised tingimused edasisele koostööle. esiteks Taani peab olema ka edaspidi Euroopa Liidu ning Schengeni liige. teiseks, Taani kohustub täielikult oma siseriiklikus õiguses jõustama äh, politsei küsimusi puudutavaid äh, andmekaitse, andmekaitse direktiivi. ning äh, see jõustamine peab olema jõudnud ühele poole esimeseks maiks kaks tuhat seitseteist. siis äh, Taani tunnistab Euroopa Kohtu kohtualluvust ning äh, andmekaitse, Euroopa Andmekaitse Inspektori volitusi. tekstiprojektis äh, on kõik need tingimused sees ning räägiksin nüüd paari sõnaga ka sellest, kuidas need tingimused tõesti siis äh, on sõnastatud selles kokkuleppes. mis puudutab andmekaitset äh, ja EDPS-i rolli, siis äh, artikkel kümme lõige neli punkt C viitab kõikidele olulistele andmekaitsesätetele, mis on Europoli määruses. see tähendab seda, et Taani ja Europol peavad oma koostöös lähtuma Europoli määrusest, kus tulevad mängu ka andmekaitse tagatised. andmekaitse turvameetmed on üks osa määrusest. ja nende ähm, sätete hulgas on ka andmete käsitlemist puudutavad äh, sätted. ainult ühes küsimuses on, läheb Taani arvamus lahku liikmesriikide omast. Taani ei saa osaleda nimelt koostöönõukogu töös. muidu on Taani täiesti võrdne teiste liikmesriikidega. artikkel kümme lõige neli punkt C toonitab, et esimesest maist kaks tuhat seitseteist peab Taani rakendama andmekaitse direktiivi sätteid politsei küsimustes. nüüd siis Euroopa Kohus äh, ja peatükk kuus selles teksti eelnõus, siin on peamiseks eesmärgiks tagada ühtlane rakendamine ning tõlgendamine Taani Europoli kokkuleppest. selleks, et saavutada seda on äh, sätestatud, et äh, Euroopa Kohus, äh, kohtul on volitused nendes küsimustes, mis puudutavad selle kokkuleppe kehtivust ning kestust. ning samuti, mis puudutab sellest kokkuleppest kinnipidamist. kohtupädevusse kuulub ka Äh, kuuluvad ka apellatsioonid Euroopa andmekaitse inspektori otsuste vastu äh, ning samuti Europoli vastutust puudutavad küsimused. lõpetuseks mainiksin veel üht, veel ühte sätet selles äh, tekstiprojektis. pärast parlamendi arvamust muudeti see säte veelgi tugevamaks. nimelt artikkel kakskümmend viis ning hindamissäte. sellest sättest lähtu-, lähtuvalt komisjon viib läbi hiljemalt kolmekümne esimesel oktoobril kaks tuhat kakskümmend hinnangu, millega hinnatakse kokkuleppe operatsioon äh,, operatiivset tõhusust kui Taani ja Taani andmekaitsesätete jälgimist. loomulikult äh, selle hinnangu tulemusi jagatakse Euroopa Parlamendi ning nõukoguga ning äh, komisjon võib kolmekümnendaks aprilliks äh, kaks tuhat kakskümmend üks esitada nõukogule soovituse võtta vastu otsus, millega äh, võib avada menetluse, mille tulemuseks oleks Euroopa Liidu Taani äh, vaheline kokkulepe, mis asendaks praegu kavandatavat Europoli Taani vahelist kokkulepet. sellega praegu lõpetungi. ma arvan, et Europoli esindaja räägib asjadest üksikasjalikumalt. ja nüüd siis äh, härra Neumann Europolist suur tänu, esimees, tere hommikust, austatud parlamendiliikmed, kokkulepe ise kajastab seda erakorralist olukorda, milles Taani on pärast esimest maid. ühelt poolt Taani on muidugi Euroopa Liidu liikmesriik, aga teiselt poolt siis Taani ei ole enam hõlmatud Europoli määrusega. ja seetõttu on tekkinud olukord, milles Taani Äh, on äh, peaaegu võrdne teiste kolmandate riikidega, Taani kaotab oma otsese juurdepääsu äh, Europoli süsteemidele ning kaotab oma õiguse osaleda Europoli juhtimisprotsessis, haldusnõukogus ning selle alltöörühmades enam hääletada ei saa ning kui me räägime operatiivset koostööd, siis osaleb Taani edaspidi nagu igasugune teine kolmas osapool operatiivse analüüsi protsessides osalemine eeldab seetõttu kõikide osalevate liikmesriikide heakskiitu. Taani on üsna erakorralises olukorras ning äh, see kajastub ka selles, et Taani peab maksma äh, oma osalemismaksu, äh, mis võrdleb, on suhteliselt võrdne selle summaga, mis on praegusel hetkel protsent SKP-st, mida maksab äh, Euroopa Liidu eelarvesse, samuti võetakse tööle inimesed, keda, äh, kes Taani taotlustega tegelevad kakskümmend neli tundi seitse päeva nädalas, samuti tuleb äh, pidada kinni Euroopa Liidu andmekaitse raamistikust ning Taami peab arvestama seda, et komisjon pärast viit aastat pärast jõustumist teostab hinnangu selle kokkuleppe üle. täiendavad tingimused mis ei kehti teiste kolmandate osapoolte poole kohta. sarnanevad Norra pluss kokkuleppe mudeliga esimene soodustus, mida Taani saab, on see kakskümmend neli seitse teenused taani keelt rääkivate ekspertidega Europolis või äh, Kopenhaagenis paikneb see teenistus sõltuvalt haldusnõukogu otsustest. Taani saab ka vaatleja staatuse Europoli haldusnõukogus ning äh, töörühmades, aga nagu ma ütlesin, hääleõigust neil ei ole. kolmandaks, Taani osaleb ka praegustes analüüsiprojektides, millega ta on siiamaani osalenud. ning Taanit informeeritakse äh, igasugusest teabest, mis puudutab otseselt Taanit. Need on peamised meetmed äh, lisandmeetmed äh, täiendavaks Taani esialgsele koostöölepingule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 üks kolleeg on sõna soovinud, Birgit Sippel. vabandust, kõik meie Taani kolleegid on ka siin, äh, kas, kui soovite sõna, siis andke märku. Birgit, palun. kõigepealt ma tahaksin vabandada, et kolleeg Katariina Tšinitši, kes on tegelikult variraportöör selles küsimuses, ei saa täna olla meie koosolekul ega äh, seega osaleda ka selles tähtsas mõttevahetuses sellegipoolest tahaksime tänada meie raportööri härra Dias de Merata pühendunud töö eest selle teema kallal ning äh, me tahaksime avaldada tunnustust ka Taanile, kes on andnud endast parima selleks, et andmekaitseõigust rakendada. Äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus otsustasid äh, ta otsustas Taani rahvas esimesest maist Europolist lahkuda ja ehkki meil on väga kahju, et Taani rahvas nii otsustas, peame seda otsust austama nii suurel määral kui vähegi võimalik aga äh, tegelikult praegune olukord tekitab pretsedendi äh, Euroopa Liidu liikmesuses ja ametites osalemises. kui Taani on nüüd otsustanud Europolist lahkuda, samas Taani jätkab äh, Euroopa Liidu liikmena oma tegevust. me kõik oleme päri sellega, et Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline teabevahetus on oluline, kui me tahame võidelda organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vastu ning seetõttu tuleks sellist teabevahetust toetada. aga meie siin Euroopa Parlamendis oleme juba oma seisukoha välja öelnud, võtsime vastu resolutsiooni selle kohta, mis käsitleks Taani lisamist kolmandate riikide nimekirja, millega võib Europol sõlmida kokkuleppeid. selles resolutsioonis kutsusime üles et see kokkulepe aeguks pärast viie aasta möödumist ning see peaks olema ain-, ainult ajutine et pärast seda äh, peaks olema tagatud täisliikmelisus äh, või rahvusvaheline kokkulepe, millega on tagatud õiguslikult äh, vettpidav koostöö Taani ning Europoli vahel. mul on väga kahju, et parlamendi soovitusi ei võtnud läbirääkijad piisavalt arvesse. see kokkulepe peab tagama selle, et tegemist on ainult ajutise lahendusega ning selle eesmärgiks peaks olema Taani täieõiguslik liikmelisus Europolis või äh, läbirääkimised korraliku rahvusvahelise lepingu üle, millega tagatakse äh, õiguslikult vettpädevad äh, suhted liikmesriikide ning Euroopa ametite vahel. ja kui lubate, siis ka isik, paar isiklikku sõna selle teema kohta. ma ei hakka kordama kõike seda, mida juba ütlesin esimese mõttevahetuse jooksul selle teema üle aga jään oma sõnade juurde. ma olen kindel, et me kõik oleme valmis andma endast parima selleks, et me saame jätkata head koostööd Taani ja Europoli vahel. aga sellegipoolest olen pisut segaduses ning tunnen teatavat kurbust, sellepärast et mulle tundub, et kõik osapooled ei ole valmis sajaprotsendiliselt töötama selle nimel, et meil oleks korralik rahvusvaheline kokkulepe. meil ei ole meie ees olevas tekstis selget ajakava selle kohta, kuidas selline korralik rahvusvaheline kokkulepe sõlmiks. vähemalt see võiks selles tekstis sees ole, olla. ning Euroopa Parlamenti võiks ka rohkem kaasata samuti mulle meeldiks, kui oleks kõikide osapoolte poolt võetud suuremad kohustused selleks, et toetada Taanit lõpplahenduse leidmise teel, et temast saaks jällegi täieõiguslik liige. härra Vistissen, palun. ma räägin taani keeles. Taani äh, Europolis osalemine tulevikus on nii, on oluline nii Europoli kui Taani seisukohast ja seetõttu oleme väga rahul sellega, et äh, me oleme üsna kaugele jõudnud selle protsessiga ja paistab, et äh, Taani saab äh, mitmed operatiivsed soodustused, mis on vajalikud selleks, et me saame rahvusvahelist koostööd kuritegevuse vastasesse võitluses jätkata ning võidelda ühiselt Euroopa julgeoleku eest. meie erakonna huvides on see, et äh, koostööd toetatakse nii suurel määral kui vähegi võimalik ning et äh, erandeid ja reservatsioone tuleviku suhtes oleks võimalikult vähe. me ei taha, et äh, nii Europol, komisjon, nõukogu kui Euroopa on huvitatud sellest, et Taani oleks aktiivne Europoli osaleja ja seetõttu ei meeldi meile äh, mingisugused ülevaatamised ja ülevaatamise ning tühistamisklauslid. Uh, Mr Peterson, please. härra Peterson, suur tänu, ka mina räägin taani keeles. kõigepealt suur tänu kõigile kolleegidele siin komisjonis. suur tänu ka Augustin Demerale kes on näidanud, et äh, Brüsseli bürokraatiat antud juhul pole põhjust kritiseerida, äh, ei ole siin mingit äh, aeglust ega venitamist. selle konstruktiivse lähenemisviisi tulemusena aitame me nüüd Taanit hädast välja ja Taani ei kuku Europolist välja, nagu oleks võinud karta. suur tänu teile kõigile! me mõtleme kõik loomulikult seda, mis on Euroopa huvides ja eurooplaste huvides ei ole see, et Taani äh, võiks julgeolekuprobleemiks kujuneda ülejäänud Euroopale, ehkki Taani on väike riik. Europol muutub üha rohkem äh, tõhusaks ja nüüd on Europol äh, muutunud organiseeritud kuritegevuse vastase koostöö keskuseks. aasta tagasi äh, plahvat-, plahvatasid Brüsselis pommid ja terrorioht ei ole kuskile kadunud. Euroopas ei tohi olla nõrku lülisid see puudutab nii välispiire kui ka linnatänavaid kõikides liikmesriikides ja ja Taani äh, teisejärguline juurdepääs Europolile on äh, miinimum, mida meil on vaja. nii Taanile kui ka Euroopa Liidule oleks parem, kui äh, Taani oleks täieõiguslik Europoli liige ja me kuulsime täna juba sellest, kuidas Taani, kuna me ei ole täieõiguslik liige, ei saa enam täpselt samu soodustusi ja, ja samu õigusi koostöös nagu teistel liikmetel. ja seetõttu ei olegi see kokkulepe ka minu arvates pikaajaliselt vettpidav ja minu arvates on mm, hea, kui me seda hiljem analüüsime, nii nagu tekstis kirjas juba on. ma leian, et oluline on ka see, et me räägime siin ka Euroopa Parlamendis sellest hinnangust, äh, mida komisjon teeb. see on väga tore, et komisjon selle hinnangu teeb, kuid oluline on ka see, et Euroopa Parlament kaasatakse sellesse töösse ning me saaksime avatult, demokraatlikult, läbipaistvalt rääkida sellest, äh, milline on selle kokkuleppe hinnang. suur tänu teile koostöö eest, mis on meile suureks rõõmuks olnud. palju tänu Mm, härra Jasmera, kui keegi nüüd rohkem sõna ei soovi, kas siis äkki teie soovite ähm, vastata kõlanud küsimustele? ei, mm, ma arvan, et ma just vastama ei pea, aga, aga ma tahaksin väga tänada kõiki konstruktiivse lähenemisviisi eest, mis aitab meid ähm, sellest väga jäigast seadusandlikust äh, olukorrast välja tulla rohkem keegi sõna ei soovi, vist ei soovi. enne kui ma räägin järgmistest kuupäevadest, härra Diasmer võib-olla aitab mind, tahaksin omalt poolt äh, vastata Birgit Sippelile. nimelt tõepoolest äh, see laiem küsimus siin on selles, et me peaksime rõhutama, enne kui me raporti projekti näeme, rõhutama meie äh, eesõigusi, need on siin löögi all. me oleme teinud väga palju tööd tagamaks, et äh, nõukogu oleks äh, kõigest teadlik ning see kokkulepe oma loomult ei ole täiuslik, kõik saavad sellest aru. nii et see on äh, ebatäiuslik kõikidele osapooltele ja on olemas selline poliitiline laiem konsensus, et Europol võiks olla Europoli, et Taani võiks olla Europoli osa. ja seetõttu tuleb meil tagada, et parlamendil oleks täielik äh, ülevaade olukorrast, nii palju kui võimalik, oleksime kursis asjadega. nii et, äh, et võiks jah, tulevikus kaaluda seda rahvusvahelise kokkuleppe võimalust. aitäh kõigile tehtud töö eest, ma olen täielikult äh, teadlik nendest probleemidest millele viitas proua Sippel ja kindlasti äh, on toetus sellele, et Taani oleks Europoli liige. see sai ka täna väga selgelt välja öeldud. nüüd raportid esitatakse kolmekümnendal märtsil. aprilli alguses on tähtaeg muudatusettepanekuteks, ilmselt viies aprill, härra Dias de Mera tuletas meile just meelde, et libehääletus võiks olla üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal aprillil ning äh, hääletust on oodata ilmselt äh, aprilli täiskogul. nii et selline on meie ajakava. aitäh kõigile! sellega me oleme antud päevakorrapunkti läbi arutanud ja kolleegid liit-, liigume nüüd edasi kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde eh, vastuvõtustandardid, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformipakett. raportööriks on eh, Sofi Tintvelt, jaanuarist alates oleme arutanud selliseid küsimusi nagu ju juurdepääs tööturule, keelekursused, teine liikumine, haavatavate isikute, eriti alaealiste kohtlemine ja nüüd meil on nelisada üheksakümmend üks muudatusettepanekut, mida me saame arutada. kõigepealt annaksingi sõna raportöörile, kes kommenteerib muudatusettepanekuid ja annab meile viimase ülevaate asjade hetkeseisust. palun, Sofi. aitäh, Claude. saan teha lühidalt et tõepoolest esitati umbes viissada muudatusettepanekut. me töötame praegu kompromissettepanekute kallal, meil on olnud kaks pikka variraportööride koosolekut ja oleme juba jõudnud kokkuleppele terves reas kompromissides, on veel mõned, mille kallal tuleb tööd teha. aga ma olen kindel, et me suudame jõuda kokkuleppele enamuses küsimustes mis saaksid eh, siis eh, fraktsioonide enamuse toetuse, mitte kõikide osas, on esitatud ka selliseid muudatusettepanekuid, kuigi ma austan neid väga, liiguvad nad täiesti vastupidises suunas ja seetõttu on väga raske neid eh, kompromissides arvesse võtta, aga selline on demokraatia ja tuleb siis lihtsalt hääletada. me räägime kompromissidest, mis puudutavad mõisteid ja reguleerimisala Ehm, taotlejate teavitamist. Sofi, vabandust, kolleegid, ehm, me endiselt püüame siin tööd teha, ehk kui teil on mingeid vestlusi, siis pidage neid väljaspool koosolekusaali. Sofi, sellised küsimused nagu kinnipidamine ehm, reisimisõigus teistesse liikmesriikidesse või ka kolmandatesse riikidesse räägime juurdepääsust tööturule, keelekursustest, kodanikukoolitusest, räägime laste olukorrast, eriti eri vastuvõtuvajadustest nende suhtes, tervishoiuküsimused on kõik need teemad, millega me tegeleme, on mõningaid lahtisi küsimusi endiselt, aga enamuses asjades oleme laias laastus jõudnud kokkuleppele me ei saa sajaprotsendiliselt äh, jõuda kokkuleppele igas üksikasjas, sest äh, kõik peab ju kokku sobima ka teiste äh, õigusaktidega nagu Dublin vastuvõtutingimused ja nii edasi. nii et tegemist on küllaltki keerulise tööga, aga oleme liikunud päris hästi edasi ja ma olen veendunud, et me jõuame kokkuleppele nende kompromisside osas. ja meil õnnestub peagi ka hääletada. aitäh, Sofi! anname nüüd sõna variraportööridele, kõigepealt Rahvapartei nimel. härra Poliese, mm, aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tehtud äh, jõupingutuste eest, ähm, leidmaks kompromissi, mida ei ole alati kerge leida, nii nagu te ütlesite. nõustume mõningate valikutega, kõigepealt äh, toon välja ähm, ühe aspekti mis puudutab äh, haldusküsimusi. Äh, nagu näiteks äh, alaealiste kaitse ja nii edasi. et kuidas neid, tagada paremat integratsiooni, keelekursused. nii et need on olulised küsimused palutakse kohest juurdepääsu, sellega me ei saa nõustuda oleme arutanud taktikat eh, oma varjaraportööride koosolekul ja oleme ka koosolekul oma seisukohad välja öelnud, et seda valikut me ei toeta. ja tahaksime jätta ka komisjoni ettepaneku eh, teksti sisse artikkel viisteist eh, teine osa lõige kaks. see on seotud tööturutingimustega nii et eh, see otsus eh, sõltub eh, kõnealusest liikmesriigist, muudatusettepanekud viis seitse, kus me ütleme, et siseriiklikud asud, pädevad asutused kokkuleppel kohalike omavalitsustega võivad pakkuda rahvusvahelist kaitset ja nii edasi, võttes aluseks vastuvõtva riigi tingimused, see on selline vabatahtlik kord mis äh, edendab, soodustab äh, integratsiooni. see on selline ettepanek, äh, mis võiks leiduda kompromissis. aitäh, mm, sotsiaaldemokraatide nimel Keiti Piiri, palun. aitäh, eesistuja. siin naerdakse minu nime üle. kõigepealt ma tahaksin tänada raport-, raportööri ja toetada raportööri, et tuleb keskenduda positiivsetele stiimulitele, mitte karistustele eh, teisese liikumise osas ja et tõesti kõikides liikmesriikides vastuvõtutingimused paraneksid, mis vähendab iseenesest stiimulist et äh, liikumaks teistesse liikmesriikidesse. positiivne on ka see, et äh, meil on äh, lai poliitiline toetus, et liikmesriigid ei tohiks lapsi kinni pidada pelgalt seetõttu, nad on varjupaiga taotlejad ja veel üks täiendus on see, et on selgemad mõisted, põhiõigust on paremini kaitstud, õigusabi on tagatud paremini ja on ette nähtud integratsioonimeetmed nagu esimesest päevast alates keelekursused. ainus asi, mida ma tahaksin täna siin komisjonis tõstatada, on säte, mis puudutab juurdepääsu tööturule, kuigi ma mõistan seda, et see, et et inimene saab tööl käia, see on parim võimalus inimest lõimida ühiskonda, peaksime vältima seda, et Euroopa varjupaigasüsteemi kuritarvitataks äh, ja et see saaks selliseks heaks võimaluseks äh, äh, majandusmigrantidele. üheksa kuud pärast taotluse esitamist äh, võiks olla see tähtaeg kuus kuud komisjoni ettepanek ja, ja on neid, kes on palunud juurdepääsu tööturule kohe esimesest päevast alates, kui varjupaigataotlus on esitatud. on väga palju taotlusi, kelle taotlused ei ole põhjendatud ja tulemus võib olla siis selline, et nad taotlevad varjupaika, saavad juurdepääsu tööturule, eh, töötavad paar kuud ja siis võib-olla saadetakse nad koju tagasi. ja varjupaigataotlust on liikmesriigis alustatud võib-olla valemetel tingimustel siis. Eh, kiirmenetluse eh, taotlejatel ei ole juurdepääsu tööturul, aga võib tekkida olukord, et kiirmenetlus kohaldub taotlejale hilisemas faasis, kui sellest hetkest, kui taotlus esitati ja seetõttu sotsiaaldemokraadid on esitanud tea-, ettepaneku, et juurdepääs tööturule antakse eh, pärast kiirmenetlust ja, ja piirimenetluse läbiviimist ehk eh, kahe kuu jooksul. see tagab selle, et vaid need saavad juurdepääsu tööturule, kes suure tõenäosusega saavad varjupaigaõiguse ja teisalt eh, juurdepääsu andmine tööturule kahe kuu pärast on suur stiimul selleks, et kiiremini lõimuda ja ootan äh, jätkuvat tööd raportööri ja variraportööridega, aitäh! The... E- aitäh, ECR, e palun! aitäh, esimees! kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri ambitsioonika suhtumise ja suure töö eest, kahjuks on lähenemisviis selline, et ECR enamus välja pakutud kompromisse toetada ei saa. kõige suuremaks äh, probleemiks on varjupaigasüsteemi ärakasutamine äh, majandusmigrantide poolt ühelt poolt ja teine, teisene liikumine äh, varjupaiga shopping. oluline on mitte stimuleerida inimesi tulema üle Vahemere ja luua tugevat stiimulid nendele, kes tulevad, et nad peaksid reeglitest kinni, varjupaiga taotlejatel peavad olema põhiõigused, jah, aga need eh, ei sisalda õigust valetada, mitte teha koostööd ja reegleid rikkuda ilma tagajärgedeta. õiguste ja kohustuste vahel peab olema tasakaal. me peame ühtlustama oma standardeid aga ühtlustatud standardid peaksid olema sellised, et need on ka realistlikud kõikides liikmesriikides nii majanduslikus mõttes kui muus mõttes. kui standardid on liiga helded ja ambitsioonikad, siis neid eesmärke ei täideta ja mõned liikmesriigid jäävad endiselt rohkem köitvamaks kui teised. kuigi ECR ähm, üldiselt toetab komisjoni ettepanekut, on ka siin väga suuri vaja, vajakaminekuid Ehm, raporti eelnõu siiski ei liigu õiges suunas. üheks suureks probleemiks on võimalus eh, taotleja kinni pidada selleks, et vältida põgenemist või, või ärakadumist. kompromissi eesmärk on piirata seda võimalust liiga palju. praktikas on võimatu ametivõimudel tõestada, et, et taotlejal on kavatsus eh, põgeneda või ära kaduda mm, kuni selle hetkeni, kui ta ongi siis nüüd kadunud nii et see eh, teine asi on see kategooriline alaealiste kinnipidamise keeld. Eh, tihtipeale on tegemist kuueteist-seitsmeteistaastaste noorukitega või, või eh, täiskasvanutega, kes väidavad, et nad on kuusteist või seitseteist, nad on kõige suuremaid väljakutseid põhjustav varjupaigataotlejate rühm avalikule korrale ja seetõttu on legitiimsed põhjused, mis õigustavad kinnipidamist Ehm, praktiliselt kõik alaealised, kelle taotlus on äh, tagasi lükatud, äh, äh, kipuvad ära kaduma kõikides liikmesriikides. meile ei meeldi see pidevalt laienev taotlejate kategooria nimekirja pikenemine, kellel on erivajadused, on selge, et rasedad, puudega inimesed, lapsed ja piinamise ohvrid peaksid nimekirja kuuluma, aga kompromiss üks mainib ka äh, üksikuid naisi, esimesi tüdrukuid, lesbisid, geisid, biseksuaale, transseksuaale, mitteuskujaid, usu, usuvähemusi ja nii edasi ja nii edasi. veelgi enam, kompromiss üheksateist keelab kategoori-, kategooriliselt eri vastuvõtutingimustega taotlejat kinni pidada, ehk praktiliselt on võimatu ükskõik keda kinni pidada, isegi kui tingimused nõuavad kinnipidamist. meil on vaja piisavaid sanktsioone nendele taotlejatele, kes eh, kaovad oma elukohast või kes ei täida aruandluskohustust või rikuvad eh, vastuvõtukeskuste reegleid või eh, keelduvad osalemast integratsioonimeetmetes. artikkel üheksateist lõige üks näeb ette selle, et vähendatakse või, või võetakse ära päevarahad sellistel juhtudel. kompromissmuudatusettepanek seitseteist siiski lisab juurde tingimuse, eh, tagades endiselt piisava elustandardi. tsitaadi lõpp. see enam-vähem kõrvaldab selle hoiatava sanktsiooni mõju. mina, olles oma riigi kodanik, võin jääda ilma sotsiaaltoetustest, millel mul on õigus äh, kui ma ei täida teatud põhikohustusi. sama peaks kehtima ka varjupaiga taotlejatele. nõuded ei ole ju ebamõistlikud ja ei ole mingeid legitiimseid põhjusi, miks taotleja peaks tingimusi täitma. siinkohal lõpetan, esimees, oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid selleks, et rõhutada taotleja kohustusi, selleks, et kergendada liikmesriikide rahalist ja halduskoormust ja selleks, et muuta varjupaigasüsteem vähem atraktiivset nende jaoks, kellel ei ole tegelikku kaitsevajadust. ma loodan, et kolleegid äh, analüüsivad äh, muudatusettepanekuid ja, ja liituvad ja toetavad meid. aitäh, nüüd kuue. proua Ernst. aitäh. kõigepealt ma tahaksin öelda eelkõnelejale, et tegemist on direktiiviga, mis räägib kaitsest, mitte direktiiviga, mis tegeleb nende vastase võitlusega. Ehm, otsustatud on selline direktiiv e, luua, mis puudutab e, varjupaiga taotlejate vastuvõttu ja see on direktiivi eesmärk, seda esiteks. teiseks mulle tundub, et see, mis meie ees äh, laual on, äh, väärib äh, kaitset ja toetust. ma olen selles kindel, kui see läheb vaid osaliselt läbi, siis ka see on edasiminek nendele varjupaiga taotlejatele, kes siia Euroopasse jõuavad. raportöör on teinud head tööd, on arvestanud vabaühenduste mõtetega, liikmesriikide mm, ideedega toon mõned aspektid välja, kui vaadata neid erirühmi, kelle juurde me ikka jälle tagasi jõuame, siis ma ütleksin kõigepealt, et on väga hea, kui me ütleksime, et tegemist on inimestega, kellel on erivajadused. alati on erinevaid inimeste rühmi üksi naine, tal ei, tal ei pruugi olla erivajadusi, aga alati tuleb eh, näiteks teel meie juurde eh, üks eh, naine, kes on õudusi kogenud kas kodus või teel siia. paljud inimesed tulevad näiteks Iraagist, paljud naised tule, tulevad Iraagist, kes vajavad erikohtlemist seetõttu, mida Daesh nendega on teinud. seetõttu iga pagulast äh, võib olla tabanud selline saatus. ja oleks vale, kui me ei äh, pööraks tähelepanu nende erivajadustele ja ei püüaks äh, aidata neil toime tulla nende erivajadustega. ja kui me räägime peredest ja pere seostest, siis see on positiivne. perekondlikest sidemetest ja perekondadest tuleb rääkida. nii et tundub, et me oleme hakanud võtma sellist ratsionaalsemat lähenemist, mis on väga hea. nüüd keele küsimus on tõesti väga oluline, et pakutaks keelekursusi, et inimesed saaksid registreeruda keelekursustele. aga siis tuleb muidugi mõelda ka selle peale, kes need keelekursused kinni maksab. sellega on alati probleeme. mina ütleksin seda, et ma ütleksin pagulastele et äh, vähemalt keelekursused peaksid olema neile küll tasuta. see on väga oluline, nad peavad õppima ära selle riigi keele, kus nad on ja seetõttu peaks keeleõpe olema tasuta. et tuleb leida rahastamisviis, äh, mis äh, aitab tagada tasuta keelekursused uutele pagulastele. neli, viis, artikkel kuusteist, kuusteist, neli ja viis ehm, jah, seda meie ei saa toetada. ma ei usalda liikmesriike, et nad ei, ei, kurjalt ei kasuta ära neid äh, sätteid. ja see äh, May clause, äh, minu arvates siin tuleks liikmesriikidele sätestada kohustuse nüüd kinnipidamisest meie vasakpoolsed ähm, maadleme alati selle kinnipidamise mõistega Äh, siin on loodud tingimused, äh, mis puudutavad alaealisi, erivajadustega inimesi, äh, võiks öelda, et tegemist on edasiminekuga, et me liigume õiges suunas. ja mis puudutab tööhõivet ja tööd, siis see on midagi, mida ei ole. Süüria, üks Süüria arst tuli minu piirkonda, kes oli väga hästi haritud, tegemist oli arstiga. ja ta ei saanud tööle kuna ta pidi kõigepealt õppima ära keele, pidi harjuma kohalike tingimustega, nii et läks eh, päris kaua aega, enne kui ta sai üldse tööle asuda. ja siis haigla ütles, et, et jaa, me, me võime ta võtta tööle, me võime anda talle eh, praktikavõimalusi, et ta saaks kohaneda kohalike tingimustega, tegemist oli kõrgelt kvalifitseeritud inimesega, kes oleks olnud suuteline kohe esimesest päevast peale töötada, töötama. tema puhul oleks olnud täiesti õigustatud, et ta saab kohe tööle kui inimene peab kuid ootama, siis see on inimese jaoks väga raske ja me peame tegema kõik selleks, et inimesed saaksid tööle nii kiiresti kui võimalik, et nad saaksid keelt õppima nii kiiresti kui võimalik. vastupidine ei ole hea nende jaoks, ei ole inimese jaoks hea. mis siis nüüd veel? igal juhul tuleb veel läbi vaadata Dublini. vabandan, mu telefon hakkas nüüd helisema Do you want to take that? kas soovite vastata? tundub, et äh, me saime nii-öelda ähm, aru, mida te tahtsite öelda, millises suunas teie liigute, et sellise vastupidise pildi eelkõnelejaga et ka faktide poole peal ma ei lähe siin poliitika peale, nii et kas te jõudsite lõpetada, et me saime üldiselt aru, millises suunas te oma muudatusettepanekutega tahate edasi liikuda? siis äh, põõrel roheliselt, palun. aitäh. Äh, ma ootan, et kõik jõuaksid kõrvaklapid pähe panna. jah, ka mina tahaksin tänada Sofit äh, selle väga hea töö eest, mis on ära tehtud kompromisside kallal ja selle hea koostöö vaimu eest eh, ko-, variraportööride koosolekul. Eh, see on üks olulisemaid õigusakte, mille kallal me eh, töötame siin selle suure varjupaigapaketi raames, kus tuleb jälle kõik need sätted läbi vaadata nii et tegemist on väga olulise direktiiviga. meil ei ole ühetaolisi tingimusi kõikides liikmesriikides ja seetõttu me kardame, et võib tekkida selline varjupaiga shopping. me sooviksime, et tingimused oleksid sarnased. kunagi ei ole niimoodi, et nad muutuvad identseks, aga et nad oleksid enam-vähem sarnased ja selleks tuleb meie süsteemi parandada. ja me sooviksime, et kõik liikmesriigid täidaksid kokkulepitud seaduseid. võrreldes varasemaga, varasemalt kehtinud õigusaktiga on edasiminekuid, aga kahjuks näen ka endiselt puudujääke just laste puhul Mm, lapsi toetava osas meie oma nõusolekut ei saa anda, aga tahaksin rääkida ühest asjast, mis on väga oluline minu jaoks. ja selleks on need varjupaika taotlejad, kes on töötanud ja kes ei äh, saa jätkata selle töö tegemist või, või peavad taotlema tööluba ähm, varjupaiga asemel. paljud inimesed kardavad seda, et antakse liiga palju varjupaigaõigusi. meil on selline süsteem Rootsis, mille alusel, kui varjupaigataotleja ja ametiasutused leiavad, et, et nelja kuuga ei, ei jõua inimese juhtumeid läbi vaadata, E, siis erandkorras antakse tööluba, et inimene saaks kohe esimesest päevast alustada tööd, kui mõlemad osapooled leiavad, et varjupaigamenetlus e, võtab kauem kui neli kuud. ja kui see isik on e, töötanud siis mitu kuud, siis on võimalik nii-öelda kanaleid vahetada varjupaiga taotlejast tööloa peale. meie ei ole näinud, et, et see oleks suurendanud äh, meile tulevate isikute arvu, pigem vastupidi. ma ütleksin, et äh, me oleme näinud, et äh, varjupaigasüsteemile on surve vähenenud, nii et see on oluline küsimus. meie pakume välja midagi, mis ei ole absoluutne nõue, me ütleme, et liikmesriigid võivad teist teed minna ja mi-, minu arvates on oluline anda selline võimalus. et kui nii-öelda see kuude arv on piiratud, nii nagu ma rääkisin, eelkõneleja rääkis kahest kuust, siis loomulikult need põhjendamatud varjapaigataotlused jäävad süsteemist välja ja vaid tõelised võetakse arvesse nii et see on väga oluline muudatus. ja ma usun, et see toob kaasa kannatuse vähenemine. oluline on ju saada varjupaika meie liikmesriikidest. kui sa oled pärit Afganistanist, siis sa ei saa varjupaika, osad saavad, aga mitte kõik. ma saan aru, et et inimesed, kes tulevad Afganistanist, taotlevad kõigepealt varjupaika, kuna nad tulevad ju konfliktitsoonist aga meie Euroopas eh, vaatame afgaane kui majandusmigrante. nii et eh, see on see oluline reform, mida me saame teha, me saame julgustada liikmesriike võtma kasutusele eh, sellised eeskirjad oma süsteemis. ma eeldan, et me jätkame arutelusid variraportööride koosolekul nendel teemadel ja ma olen täiesti kindel, et me jõuame heale kokkuleppele, aitäh well,. Um, can I return to Sophie äh, now? Lähme nüüd tagasi Sophie juurde ja siis saame päevakorrapunkti kokku võtta. Äh, või esmalt siiski eesistuja, vabandan. palun, eesistuja president, lugupeetud liikmed, äh, sooviksin esmalt tänada raportööri ning variraportööre oluliste edusammude eest, mis dokumendiga on tehtud. tahan kasutada ka võimalust, et jagada natuke informatsiooni äh, edusammude osas, mis on tehtud äh, nõukogus. esmalt uurisime ettepanekut Slovakkia eesistumise ajal Malta eesistumise ajal uurisime äh, mitut äh, punkti äh, temaatilise lähenemisega ning kogu ülejäänud paketi osas ning uurisime neid kolme teema kontekstis. garantiid erivajadustega inimestele, sotsiaalmajanduslikud õigused neile, kes vajavad riiklikku kaitset. arutasime Äh, uut teksti kuueteistkümnendal märtsil töörühmas. arutelu ajal ilmnes, et äh, on jõutud äh, kokkuleppele mitmes aspektis, kuid mitu olulist elementi vajavad täiendavat arutelu, eriti sätted, mis puudutavad ligipääsu tööturule, lisaks sellele ka meetmed, mis takistaksid teisest rännet. edusammud teatud teemade osas on omavahel seotud ning need on äh, seotud ka äh, Dublini ning äh, varjupaigataotluse menetluse dokumendiga. järgmine arutelu toimub varjupaigataotluste töörühmas maikuus. suur aitäh! kas ka komisjon soovib sõna? aitäh, lühidalt tahaksin samuti tänada raportööri ähm, eelnõu eest ning äh, huvitavate muudatusettepanekute eest. meil on hea meel, et äh, ettepanekus on alles äh, tasakaal, mida üritame ettepaneku erinevate eesmärkide vahel saavutada. esiteks teisese rände takistamine, lõimumine ning lisaks ka standardite ühtlustamine oleme kindlad, et äh, nende muudatusettepanekute abil äh, suudame seda tasakaalu säilitada. me teame ka, et paljud muudatusettepanekud äh, rõhutavad erinevaid tagatisi ning lõimumismeetmeid ning ka need on komisjoni eesmärgid. tahtsin ka mainida, et oleme veidi mures. oleme mures, et paljud muudatusettepanekud meie meelest Äh, on äh, tekstis äh, sellised, et neid ei saa uuesti sõnastatud tekstis arvesse võtta. ning ka nõukogu on võtnud erineva lähenemise. Nad järgivad väga täpselt uuesti sõnastamise protseduuri reegleid. suur aitäh, see on minu poolt kõik. aitäh ning uuesti Sophie, palun suur aitäh, ähm, aitäh kõikidele kolleegidele nende panuste eest ja tänan teid ka meeldiva koostöö eest meeskonnas. tahaksin paari asja öelda. esiteks, minu jaoks juhtiv eesmärk ei ole mitte ideoloogia, vaid ühest küljest kohelda inimesi nii, nagu te ise tahate, et teid koheldakse. teiseks tuleb meeles pidada, et inimesed ei ole pühakud. me peame kasutama piitsa ja prääniku meetodit esmalt peame inimestele tagama elustandardid, mis meie meelest on väärikad ning olgem ausad, kolleegid, on palju põgenikke, kes elavad tingimustes, mis meie meelest on leebelt öeldes allapoole igasugust arvestust. inimesed elavad talvistes tingimustes telkides, mis vaevu väärivad telgi nimetust ja minu meelest on see häbiväärne. teiseks on oluline et äh, kogu varjupaigasüsteemi reform on äh, ülioluline. Euroopa Liit peab ennast varustama korraliku varjupaigapoliitikaga, et olla sõltumatu kolmandatest riikidest. me teame, kui keerulised on suhted Türgiga. minu meelest on väga ebamugav äh, sõltuda nii ebastabiilsest ja üha enam ebademokraatlikust valitsusest meil peab olema võimalus võtta inimesi siia vastu ning integreerida neid parimal võimalikul viisil. lisaks on see direktiiv rahvusvahelise kaitse taotlejatele, see ei ole seotud töörändega. kuid me peame mõistma, et äh, korraliku äh, töömigratsiooni meetodite puudumisel üritavad inimesed süsteeme ära kasutada. inimesed tahavad seda teha me ei saa neid tegelikult süüdistada, nad ei ole kurjategijad. Nad üritavad oma elutingimusi parandada. kuid varjupaigasüsteem ei ole loodud töörändeks ning seetõttu on teie aruanne sinise kaardi kohta väga oluline. paralleelselt varjupaigasüsteemiga peame me looma seaduslikke äh, viise töömigratsiooniks. minu meelest on paradoksaalne see, et need, kes kõige häälekamalt kritiseerivad inimesi, kes kasutavad ära äh, varjupaigasüsteemi, on need inimesed, kes ei taha rääkida seaduslikest töömigratsiooniviisidest. mis puudutab teisest rännet, siis me oleme kõik nõus, et tahame seda piirata. küsimus on selles, kas me kasutame piitsa või präänikut. meil on alati vaja mõlemat ka siin on teatavaid sanktsioone toodud, inimesed ei saa teha mida iganes nad tahavad ja mitte olla saadavad erinevate protseduuride jaoks ilma tagajärgedeta, see ei ole tõsi. vabadusi piiratakse, on võimalik inimesi kinni pidada. kuid meie arvates peab see olema mõistlik ning proportsionaalne ja ennekõike tõhus. meile saadava informatsiooni alusel on ilmne, et teisene ränne on tõuketegurite tulemus. inimesed elavad kohutavates tingimustes ning siis on suurem tõenäosus, et nad liiguvad teistesse riikidesse. Nad ei taha minna kuskile konkreetsesse riiki, vaid nad tahavad minna kusagile, kus neil on korralik elu. seega, kui me soodustame teisest liikumist, kui me ei ühtlusta vastuvõtutingimusi mis puudutab ligipääsu tööturule, siis ilmselgelt on see kõige keerulisem küsimus. mitte kõik äh, poliitilised fraktsioonid ei ole äh, muudatusettepanekut esitanud, äh, meil on juttu olnud ajaperioodi lühendamisest ja mulle tundub, et kõik on nõus suunaga, kuhu me peame liikuma küll aga tahaksin juhtida tähelepanu, et riikides, kus inimesed saavad kiiresti või peaaegu kohe ligipääsu tööturule, kus on ulatuslikud programmid, mis aitavad inimestel tööd leida, parimad tulemused on äh, sellised et, et kakskümmend protsenti varjupaiga taotlejatest leiavad tööd. Nendes riikides on parimad tulemused. taotlejate tu-, võimalus leida tööd on minimaalne nende ees on kohutavad takistused. seega meie ettepanek on vähendada natukene neid takistusi ning äh, suurendada äh, minimaalseid võimalusi. me ei räägi siin suurest tulvast tööturule. isegi kui me saavutame kümnest äh, protsendist tõusu viieteistkümnele protsendile töö leidmise osas, siis juba see oleks eelis. kõigil on töö, Äh, nad on sõltumatud, äh, kõik sellised inimesed äh, satuvad väiksema tõenäosusega probleemidesse, seega meie eesmärk on inimesed saada tööle nii kiiresti kui võimalik. üks põhimõte, milles me alguses kokku ei leppinud, aga mis on siit vestlustest välja kumanud, on see, et on võrdse kohtlemise küsimus võrreldes kodanikega. me peame meeles pidama, et meie lõplik raport äh, ei ole äh, triloogide äh, tulemus. kuid ma kiidan Malta eesistujat nende suurepärase töö eest, kuid on neid osapooli, kes tahavad liikuda vastupidises suunas me hääletame oma uskumuste kohaselt, aga me teame, et me ei astu läbirääkimistesse, kus nõukogu äh, võtab täiesti vastupidise positsiooni. me peame seda meeles pidama. meil toimub kohtumine Strasbourgis, äh, tõenäoliselt äh, viime seal paketi lõplikku vormi usun, et suudame leppida kokku suures osas äh, muudatusettepanekutes ning äh, liikuda hääletuse juurde. suur aitäh! aitäh raportööri ning äh, variraportöörid. märkasin, et jutt, et tekkis küsimus pädevuste konfliktis, mis puudutab tööturule ligipääsu ja varjupaigataotluse õiguslikke aluseid. kuid meil on äh, integratsiooni osas äh, probleem. Pole teatud äh, kvaliteetseid standardeid, mida liikmesriigid peaksid kasutama ja see muudab teema veel keerulisemaks. me peame, me oleme sellele täna piisavalt tähelepanu pööranud. seega suur aitäh! ning aitäh üksikasjaliku arutelu eest! ning hääletus peaks toimuma kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal aprillil. nüüd toimub esitlus, äh, päevakorrapunkt seitseteist. nagu te teate, siis äh, eelmise aasta veebruaris äh, asutas Europol Ähm, äh, sisserändajate ebaseaduslikult üle piiri toimetamise vastase Euroopa Keskuse ning äh, nüüd on meil siin äh, keskuse juht, kes teeb meile ülevaate senisest tööst. kas kõik on ettekande jaoks valmis? ning äh, meile teeb ettekande siis äh, keskuse juht Robert Krepinko. suur aitäh, eesistuja, tere hommikust, daamid ja härrad! on suur au, et äh, olen saanud võimaluse rääkida teile siin nii olulisel teemal, nagu selleks on inimkaubanduse võrgustikega võitlemine. kurjategijad, kes kasutavad jõhkralt ära Mm, põgenike ähm, haavatavat olukorda. mu ettekanne on lühike ülevaade äh, minevikust, räägin ka olevikust ning ilmselgelt ka tulevikust. ma ei pea minema väga kaugele minevikus ja rääkima teile lugusid sellest, kuidas rändevoog on äh, muutnud äh, kuritegelikku äh, maailma Euroopas. nägime, et kuritegelik tegevus kasvas jõudsalt ning Europol pidi kohandama oma suutlikkust, et uute nähtustega toime tulla. aasta tagasi lõime inimkaubanduse vastase keskuse ja meie peamine fookus on organiseeritud kuritegevuse äh, gruppidega tegelemine. paar nädalat tagasi oli meil esimene aastapäev ning äh, kutsusime inimkaubandusvastaste asutuste juhid äh, mitte ainult Euroopast vaid ka ülemaailmsetest organisatsioonidest ning me arutasime, kuidas edasi liikuda. rääkisime kahe tuhande, räägin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tulemustest veidi hiljem. keskendun mõningatele peamistele äh, leidudele. leppisime kokku, et äh, meil ei ole vaja mitte ainult rahvusvahelist koostööd, vaid multidistsiplinaarset lähenemist. sest see on vaid üks osa äh, antud nähtusega võitlemisel leppisime kokku, et keskenduma tööle ning äh, operatiivkoostööle uurimistes. on mõningad peamised sambad. tuleb aru saada, kuidas sotsiaalmeediat kasutatakse inimkaubanduses. peame mõistma äh, võltsitud dokumentide kasutamise äh, laienemist, aga ka ehtsate dokumentide kasutamist inimkaubanduses ning loomulikult kõik, mis on äh, seotud äh, tumeda võrguga. me peame veelgi äh, suurendama info jagamist, mis puudutab siis Euroopa, mitte Euroopa riike kõige enam kasutatakse ära ähm, tee Aafrikat. veidi sellest, äh, mida me tegime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Äh, organiseeritud inimkaubanduse kahtlusaluseid äh, tuvastati enam kui seitseteist tuhat ja nad lisati meie andmebaasi. seega meil on nüüd umbes viiskümmend tuhat äh, inimkaubitsejat. Äh, kurjategijad on liikunud äh, teistest kuritegevusvaldkondadest inimkaubanduse juurde, sest nõudlus on suur. ja kriminaalne kasu sealt on suur oleme avastanud sotsiaalmeediakontosid, mis reklaamivad inimkaubandust. me uurisime seda, et äh, nähtust paremini aru saada ning me peame võitlema äh, veebis toimuva inimkaubandustegevusega. saime peaaegu kaksteist tuhat operatiivset sõnumit ning see annab teile ehk äh, mingi arusaama, kui äh, ulatuslik see kriminaalne tegevus on. võltsiti või äh, kaotatuks tunnistati üle kahe tuhande dokumendi. täna on tegu inimkaubandusega, kuid rühmitused, mida me uurime, siis nad ei toimeta võltsitud dokumente mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma ning neid kasutatakse ka teistes organiseeritud äh, kuritegevuse liikides ning loomulikult ka terrorismis. Äh, oleme algatanud äh, liikmesriikidega koos enam kui kaks tuhat uut uurimist. ning meil on väga jõuline kohalolek Kreekas ja Itaalias, kuid ka teistes liikmesriikides, kus me toetame neid oma meeskondadega ning eelmisel aastal äh, lähetati, äh, olid äh, meie töötajad lähetuses tuhat kaheksasada tööpäeva. uurime ka küsitlusi, uurime lugusid, mida migrandid räägivad, et paremini aru saada, et aru saada, kuidas organiseeritud kuritegevus paneb inimesed liikuma, kuidas toimuvad maksed ning kahjuks ka selleks, et kuulda kohutavaid lugusid, äh, millistes tingimustes äh, neid smugeldatakse. meil on igal nädalal toimunud operatiivsed kohtumised, pole olnud nädalat, mil me liikmesriikidega ei kohtu. me koh-, me toetame neid äh, juhtumite äh, arendamisel ning äh, järgmiste sammude võtmisel organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks. Äh, Europol toetas ligi neljasaja juhtumi uurimist, see võib-olla ei kõla nagu väga palju, aga nendes juhtumites oli, juhtumitega oli seotud pea alati vähemalt kaks liikmesriiki me ei keskendu ainult inimkaubitseja äh, arreteerimisele, kes äh, füüsiliselt inimesi smugeldavad, vaid äh, me keskendume ka kogu asja organiseerimisele, organiseerijatele. me oleme saatnud oma eksperte nii Itaalia kriisikolletesse hiljuti, kuid oleme saatnud neid ka Kreekasse ja mitte ainult selleks, et edendada tegevust inimkaubitsejate vastu, vaid selleks, et tõhustada äh, turvakontrolle äh, sisse tulevate migrantide osas ning et mõista, kas nad äh, võivad osutada ohtu Euroopa Liidule meil on olnud kakskümmend seitse ühistegevuse päeva. mõned olid üle-euroopalised ning need toimusid eelmisel aastal. korrakaitseorganid ning äh, ka teised ähm, osapooled, kes võitlevad inimkaubandusega, on tulnud kokku ning nende eesmärk on suurendada mõju äh, organiseeritud äh, kuritegevusrühmade tegevusele. see oli siis operatiivne osa keskuse töös on ka väga oluline äh, strateegiline toetus, mitte ainult meie sisend Euroopa Parlamendi töösse, vaid me anname äh, infot ka nõukogule ja komisjonile. me koostame äh, igapäevaseid ülevaateid olukorrast liikmesriikidele lisaks on äh, üle Euroopa ja ka ma-, üle maailma äh, palju kõrgetasemelisi äh, kohtumisi, kus me oleme osalenud. koos Frontexi partneritega kohtusime Aafrika korrakaitseorganite esindajatega mõned nädalad tagasi ning otsisime võimalusi, kuidas oma koostööd edendada loomulikult peame alati äh, keskenduma andmekaitsele, inimõiguste tagamisele ja muudele olulistele aspektidele, kuid me mõistame, et me peame äh, vaatama äh, väljapoole Euroopa Liitu, kui me tahame olla edukad organiseeritud kuritegevusega ning organiseeritud inimkaubandusega võitlemisel. me oleme olnud edukad äh, võitlemises, kuid meil on vaja äh, areneda teatud äh, valdkondades, võideldes organiseeritud kuritegevusega Euroopa Liidust väljapool. on oluline, et meil on teisel pool partnerid, kes on suutelised võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu ning tegema seda õigel viisil, nagu juba enne öeldud. nüüd veidi tulevikust. olen juba rääkinud meie katsetest äh, teha koostööd mõningate põhiriikidega Aafrikas. jätkame oma analüütikute ja spetsialistide äh, toetusmeeskondadega ja saadame neid edasi äh, vajalikesse piirkondadesse ning viime teenused lähemale oma teenuste vajajatele et vähendada äh, aega, mis kulub abi saamisele. ning me tegutseme oma põhikoostööpartneritega, mainisin Frontexit, FIA on samuti esindatud meie keskuses ning äh, vahetame pidevalt infot arengute kohta mis puudutab tegevusi väljaspool äh, Euroopat, siis Interpol ning nende projekt ISON, kuid ka teised projektid on väga olulised äh, edu saavutamiseks. Äh, paari nädala pärast tuleb uus õiguslik alus, mis annab meile rohkem paindlikkust selles, mis puudutab rahvusvahelist vahetust. kuid me säilitame oma robustse kaitsesüsteemi, sest see on üks aspekte, mis teeb Europoli edukaks. me üritame anda oma parima, et täita Malta deklaratsiooni äh, tulemusi ning äh, pöörame erilist tähelepanu Vahemere äh, rändeteele. üritame ka suutlikkust suurendada erinevate tegevuste kaudu koos oma partneritega ning üritame tugevdada koostööpartnerite tegevust väljaspool Euroopa Liidu. see oli minu lühike ülevaade tehtud tööst. tahan rõhutada, et äh, mitte kunagi varem ei ole olnud inimkaubitsejate vastu algatatud rohkem kriminaaluurimisi. me jagame rohkem informatsiooni kui kunagi varem ning me pingutame äh, rohkem kui kunagi varem, et sellega võidelda. kuid endiselt on äh, väga palju äh, kanaleid, eriti mis puudutab äh, väljaspool Euroopa Liitu asuvaid gruppe ja peame nendega tegelema. vastan hea meelega ka küsimustele. And... suur tänu, härra Lepinga, väga oluline on, et me, meie jaoks teada, mida te oma esimese tegevusaasta jooksul teinud olete loomulikult teil on väga tähtis institutsiooniline roll Europolis ja meie jaoks on see oluline. see teema on mitmetel põhjustel väga paljudele liikmetele väga oluliseks teemaks ja seetõttu on päris paljud kolleegid ka sõna soovinud, et teile küsimusi esitada, teie sõnavõttu kommenteerida. härra Dias de Mero töötab Europoli teema kallal meil siin, nii et annan sõna kõigepealt härra Dias de Merole. suur tänu. härra Krepinko, suur tänu teile, et te tulite meie kodanikuvabaduste komisjoni, et meid, meile rääkida sellest, mida on saavutanud teie keskus ühe aasta, tegevusaasta jooksul. tegevus on olnud üsnagi tulemuslik, tuleb öelda, aga mul on mõned kommentaarid ja ka mõned küsimused. rääkisite tõelistest koostöövõimalustest Aafrika ning Lähis-Ida riikidega. rääkisite ka Nigerist Niger on äh, mitmekülgse koostöö, mitte kuritegevuse üks olulisi äh, keskpunkte ning äh, on muutunud selliseks inimkullerluse keskuseks, kui nii võib öelda. kuu aega tagasi Prantsusmaa siseminister ning Hispaania tema Hispaania ametivend käisid äh, Nigeris ja kirjutasid valitsusesindajate ja ametivõimude esindajatega alla äh, kokkuleppele, mille eesmärgiks äh, oli võrgustike neutraliseerimine. ja äh, MSC spearheading oli üks osa sellest kokkuleppest äh,, kas äh, on mingisuguseid tegevusi olnud selles vallas? ja siis veel. kas ähm, on võetud mingisuguseid meetmeid, et äh, õppida äh, kogemustest ähm, inimkullerluse valdkonnas ähm, ma arvan, et te saate seda teha ilma, et te peaksite meiega salastatud infot jagama. ja siis äh, kriisikeskused ja nõndanimetatud inimeltennid. minu arvates äh, tuleks äh, asuda tegutsema varem kui ähm, kriisikeskustes äh, Kreekas või Itaalias. sellisel juhul oleme juba jõudnud äh, kuritegevuse vastases võitluses juba kaugele. kui tegutseda varem, on võimalik paljusid inimesi päästa ja kuidas on äh, koostöö Frontexiga? mul on äh, täiesti konkreetne põhjus, miks ma seda küsin, ma tahaksin teada, et ähm, kus on äh, teie pädevuste vaheline pädevuste vahel piir. kuidas teie pädevused jagunevad? Te ütlesite ka, et ootate uut õiguslikku alust ja see õiguslik alus on seotud ühe kuupäevaga, nimelt esimene mai, kui jõustub Europoli määrus. ja me tahaksime teada, kuidas me koordineerime seda siis äh, kõike, kui tuleb uus määrus. suur tänu! jah, mõningad institutsioonilised kommentaarid. väga paljud on sõna soovinud ja kell kaksteist asume hääletama, nii et ma paluksin, ehk peaksite kinni kaheminutilisest kõneajast. härra Tšurov, palun. suur tänu. teen lühidalt kõigepealt tahaksin tänada meie külalist selle raske töö eest, mida te teete. loomulikult äh, me peame siin praktikas ellu rakendama kõik õiguslikud sätted, mille oleme vastu võtnud. nüüd me siis näeme, mis on äh, juhtunud. milliseid äh, seadus andusmuudatusi äh, oleks teil vaja, et teie tööd lihtsustada? kuidas saaksime vähendada sisserändajate üle piiri toimetamist, milliseid meetmeid saaksime meie vastu võtta? tuletagem meelde seda, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillis võttis nõukogu vastu otsuse, et tuleb ranget võidelda kuritegelike võrgustike vastu äh, koha peal. aga nüüd me näeme, et äh, äh, sellel on mitmeid õiguslikke takistusi ning me ei ole suurt saavutanud, oleme pidanud ainult ÜRO mõõtmed, meetmetest ja ÜRO töövahenditest sõltuma. ja siis äh, Egeuse meri ka selles vallas on plaanis reforme. Ühendkuningriik äh, on äh, Euroopas olnud selles valdkonnas üsna tähtsal kohal, suur tänu Ühendkuningriigile selle eest. Uh, um, proua Ernst, palun. Cornelia, you are next, please. Cornelia palun. <laughs> Ähm, suur tänu. tegemist on üsnagi valulise teemaga minu jaoks ja äh, ühelt poolt on oluline see, et meil oleks ka õiguspärased moodused äh, Euroopa Liitu tulemiseks äh, nendele inimestele, kes, keda inimkullerid sisse toovad otse kui salakaupa, aga ma ei tea, kuidas on meil võimalik seda teha. Nendest inimkullerite võrgustikest rääkides ma tahaksin teada, millistest võrgustikest on siin juttu, kui palju neid selliseid võrgustikke on? ja mis juhtub siis, kui inimkullerite võrgustik äh, hävitatakse, kas siis kerkib kohe uus, kas äh, tühi koht äh, täidetakse? ja mida teie teete, kas te saate sellist arengut peatada? ja võib-olla räägiksite natukene nendest inimkaabitsetest, inimkulleritest, kuidas need võrgustikud toimivad, milline on nende tööviis, kust nad oma tööga pihta hakkavad ja mis aitaks nende tegevust peatada, takistada. Ähm, milliseid tingimusi oleks vaja äh, päritoluriikides näiteks? härra Stettina, palun. suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees, tahaksin teid tänada, härra direktor, et te selgitasite meile seda valdkonda nii, nii äh, üksikasjalikult, aga ma tahaksin teada, millisel moel saab Europol äh, aidata kaasa sellele, et äh, seda ärimudelit õõnestatakse. kuidas saab niisiis inimkullerlust üle Kesk-Vahemere peatada ja kuidas, mis kasu on Sofia süsteemist? ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Mich würde interessieren. Äh, suur tänu, härra Koster. aitäh teile ettekande eest, mina tahaksin teada, kes nendes äh, inimkullerite võrgustikes on? oleme lugenud erinevatest äh, uuringutest, et tegemist on endiste kaluritega, kes tänu Euroopa Liidu ja Aafrika riikide vahelistele kaubanduslepingutele on oma tööd kaotanud ning seetõttu on nad äh, nii-öelda olnud sunnitud inimkullerluse teele minema. kas te võiksite sellest natuke rääkida ja rääkida sellest, kes on nende kliendid? teiseks. muidugi on võimalik kullerluse vastu võidelda õiguspäraseid Euroopa Liidu sii-, liidu sisenemise viisi, viise pakkudes ning äh, tehes koostööd päritolupiirkondadega aga ma tahaksin teada, et mida need äh, inimkullerid äh, tegelikult inimestega teevad, kas nad sunnivad neid kuidagi äh, neid oma laevadesse ja, ja, ja sellele teele? Neid surutakse merekõlbmatutele alustele, see on iseenesest juba kuritegu, aga aga kas nad äh, teevad seda lausa sunniviisiliselt, nii, kas see kuritegevus on lausa selline? Ah, I am replacing Jan today and uh... asendan täna Janne ja mulle öeldi, et äh, World Check Database küsimus on samuti selle teema all. vabandust, vabandust, äh, poodil. enne, kui sulle sõna andsin, oleksin pidanud sissejuhatavas sõnavõtus mainima, et äh, eelarve täitmisele heakskiidu äh, andmise menetluses mis puudutab eraandmebaase nagu World Check Europoli töös, siis äh, see on ka samuti üks osa meie teemast, millest räägitakse. ühesõnaga, Europol kasutab äh, seda World Check andmebaasi. meil on teatavaid äh, muresid sellega seoses, kuna tegemist on äärmiselt vastuolulise andmebaasiga, sageli seostatakse äh, isikuid ja organisatsioone äh, terrorismiga ainult avalikke ressursse kasutades, ilma igasuguse uuringuta, ilma läbipaistvuse ega tõhusa äh, kaebamiskanalita. me tahaksime teada, kuidas Europol kasutab äh, WorldCheck andmebaasi oma igapäevases töös ja kas inimesi võib mõjutada see, et nende nimi on kuskil seal andmebaasis ja kuidas Europol kontrollib, kas info, mida nad sealt saavad, on õige, kas kontrollitakse seda teistest allikatest. Europol väidab, et avatud allikatest saadud info ei öö, ole osa öö, nende tegevusest ilma, et oleks allika usaldusväärsust kontrollitud ja kuidas siis kasutate üldsegi Äh, World Check andmebaasi ja Thomson Reuters, äh, kui palju äh, see selle peale läheb ja mis ajast komis-, Europol kasutab seda. Sofia ja Jan kirjutasid eelmisel aastal selle kohta küsimuse ning vastuseks ütles komisjon, et keegi Euroopa organisatsioonidest ei kasuta seda andmebaasi, paistab, et see oli vale. kas me saaksime loetelu nendest asutustest, kes on maksnud litsentsitasu, et seda andmebaasi kasutada. ja mis puudutab inimkullereid, siis ainukene moodus inimkullerluse vastu võitlemiseks on äh, õiguspärane viis Euroopa Liitu tulemiseks äh, nii varjupaigataotlejate jaoks kui ka öö, ähm, tööotsijate jaoks siin on väga paljud inimesed mängus, äh, kirikud, äh, kodanikuühiskonna esindajad. Äh, kas te kaasate ka nemad inimkullerite võrgustiku määratluse alla? suur tänu, vastake siis sellele küsimusele ka, kui vastate teistele küsimustele ja proua Veržia järgmisena. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu teile härra Krepinko, teie sõnavõtu algusse läks mul paraku kaduma ja vabandan selle eest. olen Euroopa Parlamendis inimõiguste komisjonis raportööriks rände ning inimõiguste küsimuses kolmandates riikides ning oma sõnavõtus keskendun samuti sellele teemale. koostöö Aafrika riikidega ja on väga oluline iseäranis äh, Aafrika sarvepiirkonna riikidega. kolleeg Dias Temera juba rääkis sellest tegelikult, äh, Aafrika sarve äh, riikidega tehtav koostöö peaks olema natukene teistsuguses, teistsugustes tingimustes kui näiteks Lääne-Aafrika tingimustes, inimõigused on erinevas, erinevas seisus, erinevas olukorras nendes Aafrika osades koos äh, mõningate kolleegidega, nagu minu naaber praegu käis äh, eelmise aasta, käisime äh, eelmise aasta detsembris Sudaanis, kuulsime palju juttu koostööst Europoliga selle lähetuse käigus. ja ma tahaksin nüüd kuulda veelgi enam selle kohta, et kuidas teha koostööd politseiga riigis nagu Sudaan Äh, ma arvan, et inimõiguste seisukohast tuleb võtta teatavaid ettevaatusmeetmeid äh, selles koostöös. me ju teame, et Sudaani ametivõimud äh, on teataval määral inimkullerlusega ka seotud, inimkaubandusega seotud ja Sudaan on väga oluline riik inimkaubanduse seisukohalt. ma tooksin ka teile ühe näite. üheksa kuud juba Madame Ibere on noor eritrealane, kes on juba trellide taga. üheksa kuud, kõik teavad, et ta on süütu, et ta ei ole süüdi, et õige äh, süüdlane on ikkagi vabaduses. ka Eritrea ametivõimud on öelnud, et nad ajasid inimeses, äh, inimesed sassi Sudaania ametivõimud, rändeameti am,, ametnikud teavad, et äh, tegemist on valeisikuga. ja sellegipoolest on see noor mees endiselt rallide taga. kui teil on politsei koostöö, kas siis selle politsei koostöö käigus ei peaks vähemalt kandma hoolt selle eest, et kui süütu isik on juba üheksa kuud trellide taga äh, inimliku vea tõttu, et siis midagi ette võetakse? mul on tunne, et siin on midagi tõsiselt valesti milles selline koostöö siis reaalsuses äh, seisneb, kui isegi ei õnnestu öö, äh, vanglas öö, äh, konutavat süütut isikut vabastada? Thank you very much um,. Mrs... suur tänu, proua Vinder, palun. Tack herr ordförande och tack för... Suur tänu lugupeetud esimees äh, ja suur tänu äh, selle info eest Europoli kohta. me räägime siin viiekümnest tuhandest äh, inimkaubitsejast, inimkullerist. see arv on tõesti üüratu. ma tõesti mõistan, et väga raske on kõike seda kontrolli all hoida. aga minu küsimus teile oleks hoopis järgmine me näeme, et rändevood Türgist Kreekasse on vähenenud, aga Liibüast Itaaliasse seevastu suurenenud. märtsikuus kasvas see rändevoog viiekümne seitsme protsendi võrra, kui me võrdleme sama olukorda järgmise, eelmisel aastal, see on hirmuäratav ja me näeme, et paljud päästeoperatsioonides osalevad ähm, organisatsioonid on tegelikult vabatahtlikud, kes pakuvad abi äh, ja äh, abi pakkudes jõuavad lähemale Liibüa rannikule. nelikümmend protsenti päästeorganisatsioonides osalejatest on vabatahtlikud organisatsioonid. kuulsin Saksa meediast, et Frontexi direktor on äh, kritiseerinud seda asjaolu, et need vabatahtlikud organisatsioonid äh, teevad inimkulleritega koostööd nii-öelda. mida teie sellest arvate? kas teie arvate, et see on tõesti problemaatiline ja mida selle puhul tuleks sellisel juhul ette võtta? Birgit Sippel, palun. suur tänu, äh, esimees, vabandust, kui ma asjadest valesti aru sain. tahaksin teie raportis keskenduda ühele asjaolule, rääkisite luurelünkade täitmisest, äh, parandades teabevahetust. ma ei taha siin jällegi alustada Euroopa-sisest arutelu teabevahetusega seotud probleemide üle, aga kui me räägime inimkullerluse vastasest võitlusest, siis ma arvan, et meil on vaja täiendavat infot selle kohta, mis toimub päritolu ning transiidiriikides ja esimene küsimus teile oleks seega järgmine, kas meil on usaldusväärseid allikaid ning kas sellised riigid on valmis koostööd tegema, kas nad on valmis paremini töötama selle nimel, et kuritegelike organisatsioonide vastu võidelda. ja siis kommenteerides mõningate kolleegide sõnavõtte on üsna selge, et äh, Europoli ja politseiuuringud on olulised äh, selleks, et kriminaalsete rühmituste vastu võidelda, aga samas tundub mulle, et on selge ka see, et ainult politsei koostööle keskendumine ei aita seda probleemi lahendada. kas vastavalt teie teadmistele on äh, muul tasandil koostööd lisaks politsei koostööle, kas teised ametid, teised teenistused, teised komisjoni üksused teevad koostööd, näiteks majandusvaldkond, arenguabi ja nii edasi. see aitab võib-olla ka saada tervikpilti kuritegevuse vastasest võitlusest. ja Sofi Intelt palun lõpetuseks. mul on väga lühike küsimus, mis ei puuduta mitte inimkullereid, vaid hoopis seda andmebaasi WorldCheck meid üllatas väga, et äh, hoolimata sellest, et komisjon alguses ütles, et, äh, et äh, keegi ei kasuta World Checki, selgub, et Europol siiski maksab litsentsi eest dokumentide leket äh, Europol ei paljastanud ja miks me ka otseseid vastuseid ei saanud nendele küsimustele, ma arvan, et see õõnestab meie usaldusväärsust Europoli, kui Europol ei räägi konkreetselt nendest meetoditest meile ja ausalt nendest meetoditest meile, mida kasutatakse. me tahame rohkem infot selle kohta, kuidas te kasutate selliseid vägagi vastuolulisi äh, äriotstarbel loodud äh, andmebaase vastus, mis siiani oleme saanud, on see, et me ei kasuta seda andmebaasi selleks, et äh, inimesi leida nii-öelda, vaid selleks, et täiendavat infot juba olemasolevale infole leida. tegemist on avalikust allikast saadud infoga, mida keegi ei ole mitte kuskil kohe kontrollinud. ma tahaksin tõesti paremini äh, mõista seda, kuidas te neid andmebaase kasutate ning tahaksime teada ka rohkem sarnaste andmebaaside kohta, mida te kasutate väga erinevad küsimused, meil on Euroopa Liiga pikad koostöökogemused ning tegemist on teabevahetuse äh, ning äh, ametiga. ja sellega on seotud siis see üüratu inimkurlaluse teema, mis on väga oluline meie jaoks, äh, härra Dias de Meera küsimus ja teised küsimused olid kõik igaüks sisest ooperist nagu ikka meie komisjonis, õnneks on meil ka täna aega, nii et äh, palun. suur tänu. suur tänu selle väga põhjaliku küsimuste ning kommentaaride nimekirja eest nii-öelda, ma püüan kõigile neile vastata, kui vähegi võimalik. aga enne, kui hakkan vastama, toonitaksin veel mõningaid asjaolusid ma tean, et te tunnete meie mandaati, Europoli, teate, kuidas me oma tööd teeme, aga toonitaksin siiski, et kogu info, mis on meie andmebaasides, saadetakse meile liikmesriikide poolt. ja see info ei tule mitte ainult liikmesriikidelt, vaid ka operatiivpartneritelt, mõningatel puhtudel ka teistelt ametitelt, kes ei ole otseselt õiguskaitseorganid, aga Simon räägib sellest täpsemalt hiljem kui äh, ta räägib World Checki, Checkist äh, täpsemalt. ja võib-olla ma oma ettekandes ei rääkinud piisavalt selgelt seda, aga mis puudutab koostööd Aafrika riikidele, siis praegusel hetkel, Aafrika riikidega, siis praegusel hetkel meil ei ole mitte mingisugust äh, koostööd, null. meil ei ole mingeid otsesidemeid ühegi õiguskaitseorganiga Aafrikas. aga nagu me kõik teame, et äh, palju on tehtud, me oleme uhked selle töö eest, mida tehakse Euroopa äh, Liidus, aga me kõik teame, et kui sisserändajad on juba jõudnud Euroopa territooriumile, siis on liiga hilja, et seda kullerlust ära hoida, see on juba teine etapp. ja seetõttu uurime me praegu, kuidas oleks võimalik siis äh, koha peal midagi ära teha. me teame muidugi, et olukord on väga keeruline mõningates riikides nii ressursside, inimõiguste kui andmekaitse seisukohast, seetõttu me peame väga ettevaatlikult tegutsema ning seetõttu olemegi nii aeglaselt tegutsenud, aga nagu ma ütlesin, käisime Nigeris, tutvustasime Europoli tööd ning võimalusi ja kahekümne viiest kohal olnud riigist mõningad siis pöördusid meie poole ning olid huvitatud sellest, mida oleks võimalik ära teha tulevikus. see oli äh, loodetavasti pikaajalise protsessi algus. ja nüüd esimene küsimus. kui me seal käisime, siis rääkisime Prantsusmaa ning Hispaania ekspertidega, kes on selle Nigeri äh, projektiga seotud, see ühine uurimismeeskond Nigeri ametivõimudega rääkisime ka sellest, et ka Europol äh, võiks saada kasu selle koostöö tulemusest, mis äh, see koostöö on praegu küll alles algusjärgus. seda mudelit kavatseme tulevikus veel rakendada. koha peal on liikmesriik, äh, kes kogub luureinfot ja annab siis omalt poolt tagatise, et seda infot saades austati inimõigusi ja nii edasi ja nii edasi ja siis sama riik, liikmesriik edastab selle teabe Europolile ja see aitab täita meile äh, luurelünki ja äh, aitab seostada äh, juhtumeid Aafrikas ja Euroopa juhtumitega, nii et siis jah, meil ei ole tegelikult veel nii-öelda Aafrika kogemusi, aga me püüame omalt poolt selles vallas midagi nüüd ära teha. väga tore oleks, kui meil oleksid oma allikad ka nii-öelda kriisikeskustes Aafrikas. väga raske on aru saada, kuidas inimesi motiveeritakse lahkuma, kuidas see kullerlus täpselt toimib ja millised on need riskid, millega nad silmitsi seisavad. hiljem tuli ka küsimus selle kohta, et kuidas neid motiveeritakse, me teame, et paljudes Aafrika riikides on majanduslik olukord väga keeruline ja Euroopasse minek on üks pereliikme edu näitajaid. kui tal õnnestub Euroopasse jõuda ja, ja sealt siis raha tagasi saata, siis see on suur asi. nii et äh, motivatsioon on tegelikult selles mõttes üsna selge, on selge, miks nad selle teekonna ette võtavad. aga siis jääb veel muidugi see, kui suuri summasid nad tuleb, peavad maksma, kui suured on võlad, äh, millesse pered satuvad sellise avantüüri tulemusena päästeoperatsioonid tegelikult ei ole meie tegevusvaldkond, nii et ma ei hakkaks seda üksikasjalikumalt äh, lahkama. no aga sõltumata sellest, et äh, päästeoperatsioonid jõudsid äh, Liibüa rannikule üsna lähedale, oli hukkunute arv paraku siiski eelmisel aastal endiselt suur ja paraku ka sel aastal. meie suhted Frontexiga, meil oli väga hea meel Frontexi mandaati äh, tugevdati ja suurendati ka nende ressurssi. Nad annavad võimaluse meile teha koostööd piiripiirkondades, võidelda piiriülese kuritegevuse vastu, Europol jääb endiselt teabeagentuuriks, luureagentuuriks, meie saame informatsiooni väga palju piiridelt, paljud piiridelt piir,, väga palju piiridelt kogutud infost on oluline ainult ühe riigi ja, jaoks, aga Äh, meile aitab see siiski äh, paremat üldpilti kujundada. õigusliku aluse küsimus. hoolimata sellest, et äh, meil on uue õigusliku alusega võimalik teha rohkem koostööd nende riikidega, kellel ei ole koostöölepinguid eh, Europoliga. samuti on suuremad või koostöövõimalused mitte õiguskaitseorganitega, aga endiselt eh, jääme Euroopa Liidu ametiks, mis toetab Euroopa Liidu liikmesriikide võitlust eh, terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse vastu meie andmekaitserežiim on endiselt tugev ning äh, andmed äh, kaitstud. küsimus selle kohta, millised need võrgustikud on. me just avaldasime oma äh, tõsise ning organiseeritud kuritegevuse hinnangu, nõndanimetatud SOCTA uuringu seal me analüüsime üldiselt tõsist ja organiseeritud kuritegevust Euroopas ja väljaspool Euroopat ning äh, üle viie tuhande kriminaalse rühmituse tegutseb Euroopa Liidu territooriumil, aga organiseeritud kuritegevust on äh, ka mitut erinevat liiki on nõndanimetatud äh, vanamoodne äh, organiseeritud kuritegevuse struktuur, kus on üks äh, maffiapealik, üks liider ja seejärel väga hierarhiline struktuur. see on äärmiselt jäik struktuur, jäik süsteem, mis on toiminud töötanud juba aastaid peresidemetest lähtuvalt ja nii edasi, aga tuleb ka palju uusi äh, võrgustikke, väikesed rühmitused, äh, mis koonduvad üheks-kaheks äh, kuritegelikuks operatsiooniks ja siis lagunevad jälle. aga eks see ole niiviisi ka mujal, ka meie enda eluviisid ja tegevusviisid muutuvad Äh, täpselt samamoodi nagu elus, nii ka rändevaldkondas vaadatakse, kellel on kõige odavamad äh, transpordivõimalused, kellelt saab siis kõige paremini neid äh, võltsdokumente, kellelt peavarju ja nii edasi ja nii edasi. väga raske on tegelikult mingisuguseid ühiseid nimetajaid siin välja tuua, üle saja rahvuse on siin hõlmatud, suur osa krimi-, kuritegelikke võrgustikke olid mitmerahvuslikud ja esindatud olid ka erinevad usulised rühmitused äh, selliste äh, võrgustike puhul, nii et äh, ei saa mingisugust selget profiili sellise rühmituse kohta teha. mida me teeme selleks, et Kesk-Vahemere piirkonnas ning Kesk-Vahemere rändeteel tegevust takistada? sellest ma juba rääkisin. Sofia Äh, on äh, meiega koos meie keskuses. Äh, Sofia esindaja räägib meile täpselt, mida nad leiavad, mis, milles nende tegevus seisneb. meie tugevamaks küljeks on vast see info, mida me kokku kogume ning äh, mida me saame e-, anda liikmesriikidele, mitte ainult Itaaliale ja Kreekale, vaid kõikidele liikmesriikidele ning äh, liikmesriigid saavad siis kasutada äh, seda infot ära selleks, et aidata kaasa selliste võrgustiku vastasele võitlusele. küsimus inimkullerite kohta Aafrikas, mul ei ole sellele küsimusele praegu vastust juba eelnimetatud põhjusel meil on mingi ähmane ettekujutus sellest, äh, kuidas äh, tegevused, äh, kuidas see kuritegevus Aafrikas areneb, aga mitte piisavalt selge pilt, et ma saaksin seda praegu teile selgitada, loodetavasti tulevikus on mul võimalik teie sellele küsimusele vastata, me peame saama rohkem infot nii liikmesriikidelt kui ka teistelt osapooltelt Aafrikas. ränne on keeruline nähtus ning õiguskaitseorganitel ei ole mingisuguseid imerohtusid, see õiguskaitsetegevus on äh, ainult üks võimalik meede. käisin äh, Valeta tippkohtumise järgsel äh, üritusel paar nädalat tagasi Valetas, kus rääkisime viiest rände käsitluse alustalast ja õiguskaitse oli üks nendest viiest tööriistast, aga kindlasti mitte ainus. ja mingisugusest imerohust ei ole juttugi. kes need kullerid siis on? Europol ei määratle kullereid. me räägime äh, inimeste kullerluse kahtlustatavatest inimestest, tegemist peab olema siis kahtlustatavatega ka äh, kriminaaluurimises kuskil liikmesriikidest. ja meile antakse siis selle kohta infot ja siis meiegi kohtleme neid nii. erinevates liikmesriikides on olukord pisut eri, erinev, kui me räägime inimkaubitsejate määratlusest ja Europol ise ei tegele mitte mingisuguse määratlemisega selleks, et nad teevad liikmesriigid. ja loomulikult teil on õigus, Aafrika sarvepiirkond ja Lääne-Aafrika on väga erinevad piirkonnad lähenemisviisi tuleb selles valdkonnas veel edasi arendada, arvesse tuleb alati võtta inimõigusi, andmekaitsestandardeid ja nii edasi ja nii edasi. meie ei saa mõjutada nende Aafrika riikide tegevusi. õiguskaitse kaudu kaitstakse loomulikult õigust, mis juba on paigas, aga meie peame kandma hoolt selle eest, et äh, seda tehakse ka inimõigusi kaitstes. mulle tundub, et olen nüüd vastanud kõigile küsimustele, kui mitte, siis vabandan. tuletage meelde mulle, aitäh. J'ai eu l'impression que vous aviez tenté de répondre à ma question. Te vist püüdsite mu küsimusele vastata, mul jäi vähemalt selline mulje, aga võib-olla mu küsimus äh, ei olnud piisavalt selge või oli meil tõlkega probleeme. tahaksin teada, et kuna me, meile koha, meile koha peale ütlesid Sudaani ametivõimud, äh, et äh, äh, Sudaani po-, po-, politsei teeb koostööd Europoliga ja milles see siis seisneb, Sudaani ametivõimud ja ka meie äh, esinduse esindaja rääkisid sellest koostööst, milles see koostöö siis äh, seisneb Sudaani ja Europoli vahel, tahaksin ma konkreetselt teada. I would not like to, to comment on the mm, ma ei saa kommenteerida teie allikaid, ma olen äh, täiesti kindel, et inimene, kes teiega rääkis, rääkis heas usus aga Europolil ei ole koostööd Sudaani ametivõimudega okay.. aitäh. aitäh teile ja teie meeskonnale. ning eh, ootame jätkuvat koostööd meie vahel. Te isegi näete, kuivõrd suurt eh, huvi eh, näidati üles äh, teie pädevuses olevate küsimuste vastu. nii et äh, oleme huvitatud nii tehnilistest aspektidest kui ka äh, sellest poolest, mis puudutab inimõigusi, andmekaitse poolt ja nii edasi. nii et aitäh, et täna tulite, aitäh, et meile esinesite ja loodame, et näeme teid ka tulevikus. kas ka kolleeg soovib sõna? ma vabandan, ma tõesti vabandan. World Checki küsimus. kahjuks äh, proua Intvelt äh, nüüd äh, võib-olla ei ole süvenenud toimuvasse. Sofi, kas sina esitasid WorldChecki kohta küsimuse? esimees, austatud saadikud, aitäh, et andsite Europolile võimaluse esitada täiendavat teavet WorldChecki kohta Europoli põhiülesanne on toetada liikmesriikide uurimisi selleks, et võidelda terrorismi, raske organiseeritud kuritegevuse vastu, nii nagu Europoli õiguslik alus ütleb, me töötleme teavet äh, uuringute käigu, uurimiste käigus, mille on algatanud liikmesriigid, kes meie operatiivpartnerid, selles osas asjakohane informatsioon, mida edastatakse vastavate partnerite poolt, seda me kontrollime üle Europoli andmebaasidest ning viime läbi kõigehõlmava analüüsi infoallikatest ja e, teabe korrektsusest. Need kriteeriumid on selgelt kirjas artiklis kakskümmend üheksa uues Europoli määruses usaldusväärsuse, allika usaldusväärsuse ja teabe õigsuse kontroll on äh, õigusest tulenev nõue, mida Europolis alati rakendatakse. oluline märkida seda, et vastavalt artiklile kakskümmend üheksa konkreetsete andmete ja teabe hindamine leiab Europolis aset selle alusel, mida liikmesriigid edastavad, kasutame ka avaliku allika ehm, kasutamise võimalusi selleks, et saada täiendavat infot lisaks sellele, mis meil juba olemas, nii nagu see on tavaks ka liikmesriikides. avatud allikate teavet, nagu Wallchecki teavet, ei kasutada selleks, et hinnata, kas see saadud teave on õige ja usaldusväärne. lubage mul nüüd tulla praktiliste üksikasjade juurde. avatud allikaid kasutatakse alati selleks, et täiendada teavet, mida meile saadavad õiguskaitseasutused, mitte kunagi selleks, et hinnata seda teavet. me oleme luureteabekeskus ja pöörame väga suurt tähelepanu sellele, et erinevast allikast pärit teavet siduda mitte ükski õiguskaitsemeede, näiteks mingi konfiskeerimiste ei toimu avaliku allika teabe põhjal seda kasutatakse täiendava teabega selleks, et kogu uurimispilt äh, ja luurepilt kokku saada. Ehm, ja liikmesriikidele antakse teada, millisest allikast teave pärineb. Worldchecki kasutamisel on tegemist avaliku allika teabevahetusega ja äh, Ameerika kohtuotsus on öelnud, et äh, tegemist on usaldusväärne allikaga. me nii-öelda saame ristviiteid sellest allikast, et laiendada pilti Eh, eh, uurijad eh, tavapäraselt tänapäeval kasutavad internetist otsingus selleks, et täiendavat infot saada ehm, kahtlustatavate kohta. Boltšek annab meile võimaluse tegutseda kiiru-, kiiresti, ühetaoliselt, selle asemel läbi vaadata tuhandeid internetilehekülge ja seda tehakse ka turvaliselt ning läbipaistvalt. Boltšek on Europoli kontaktide nimekirjas avalikult välja toodud ja ma loodan, et minu vastus puudutas neid põhiküsimusi, et miks ja kuidas me WorldChecki kasutame. ning võin kirjalikult vastata konkreetsematele küsimustele, et, et mis ajas seda kasutatakse, kui palju see maksma läheb. Um, jah, tõepoolest, kirjalik vastus oleks tõesti väga kasulik eh, nii Sofile kui Põudilile ja kui teil ei ole midagi selle vastu, et saatke meile ka see osa kirjalikult, äh, mille praegu ette kandsite. Need kolleegid, kes esialgse küsimuse esitasid, ei ole enam kõik siin, nii et oleks tõesti väga palju abi, kui me saaksime kirjalikult ka selle teie ettekande. palju tänu, kolleegid, palju tänu selle põhjaliku arutelu eest, palju tänu ettekannete eest ja me võime edasi liikuda nüüd kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab direktiivi uut ettepanekut, mis puudutab eh, sinise kaardi küsimust eh, kolmandate riikide kodanikele elamisloa andmise ja riiki eh, lubamise kohta. meil on siin viiesaja muudatuse ettepaneku esitatud ja on toimunud mitmeid variraportööride koosolekuid, aitäh kõikidele variraportööridele, kes on selle teema kallal tööd teinud suur,, suur-suur aitäh! ja annan kiiresti ülevaate hetkeseisust, mis puudutab siis kompromisse ja põhiküsimusi ning seejärel annan sõna variraportööridele, sissejuhatuseks kolleegidele, võin öelda, et minu üleüldine lähenemisviis on olnud selline, et äh, sinine kaart, mida on äh, tegelikult vähe kasutatud, äh, meil ei ole väga palju legaalse sisserände instrumente, nii nagu tuli välja ka varasema eelmise päevakorrapunkti arutelu põhjal, et seda väga palju ei kasutata, seda on kasutatud natukene ebaproportsionaalselt Euroopa Liidus, vaid paaris liikmesriigis ja seal ka mitte väga palju ehk mõte on äh, selle läbivaatamise käigus äh, tekitada suuremat äh, usaldust sinise kaardi vastu. Natalie, ähm, kas tahad hiljem tegeleda sellega? niisiis, see on minu üldine lähenemisviis, suur tänu variraportööridele meil on siis viissada üheksa muudatusettepanekut esitatud ja selgitamaks äh, laiemalt äh, kõikidele kolleegidele, et, et me lähtume artiklist viiskümmend neli äh, kodukorrast tööhõivekomisjonis. nii et lähtume artiklist viiskümmend neli, Jean Lambert on raportöör, mm, tema on ka meie komisjoni väga aktiivne liige tööhõivel on täielik pädevus nende artiklite osas, mis on seotud kõigi eh, lubamisega, keeldumise ja, ja tühistamisega, juurdepääsuga tööturule, ehk see on see arutelu, mida me pidasime just Sofi Intelti raporti osas. nii et eh, siin on väga eh, huvitavad seoseid tööhõivekomisjoniga, millest räägin hetke pärast kaugemale me siis oleme jõudnud. mis puudutab neid viitesada üheksa muudatusettepanekut, siis põhivaldkonnad on järgnevad. kõigepealt Äh, riiklikud kavad versus sinise kaardi võimalus, mida pakub Euroopa Liit, mõned muudatusettepanekud viiesaja üheksast äh, tahavad lubada seda, et riiklik kord võib edasi kehtima jääda sinise kaardi kõrval. variraportöörid ja võib-olla teised kolleegid äh, teavad ka seda, et mina oma raporti eelnõus ei esitanud ettepanekuid selle raporti osa kohta arvestades seda, et enamuses liikmesriikides ei ole olnud suurt huvi sinise kaardi vastu ja väga vähe on neid äh, välja antud, on oluline, et, et siin kojas me toetaksime ettepanekuid, mis looksid stiimuleid juurde liikmesriikidele, kasutamaks äh, rohkem sinist kaarti, kus seda ei tehta, siis, äh, siis ei ole ka sellel läbivaatamisel suurt mõju mis siis tegemist on tundliku küsimusega, ka poliitilise küsimusega ja tuleb silmas pidada, et see on üks vähestest seadusliku sisserände võimalustest, mida me anname. nii et sellel peab olema korralik äh, usaldatavus tagatud. millised on siis ülejäänud põhivaldkonnad, kus me otsime kompromissi, kõigepealt mõisted, kakskümmend seitse muudatusettepanekut esitati erineva erinevate äh, mõistete kohta artiklis kaks, sealhulgas erinevad elemendid, mis on seotud küsimusega, et mis on see suurt oskust nõudev äh, töökoht, millised on need äh, kutseoskused, kõrge kvalifikatsioon ja kuidas defineerida ettevõtlust ja kas liikmesriigil peab olema ammendav või avatud nimekiri tingimustest, mis peavad olema täidetud selleks, et kuuluda ettevõtluse alla lühiajalise liikuvuse raames. pakun välja kompromissettepaneku omalt poolt nende mõistete osas, teiseks küsimuseks oli reguleerimise ala, sinise kaardi osas, mille kohta esitati kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, mis on seotud reguleerimise alaga, alates sellest, et reguleerimise ala võiks olla laiem, et siin oleks ka rahvusvahelise kaitse taotlejad hõlmatud, tundlik küsimus, kolmandate riikide kodanikud, kes ei saa tagasi pöörduda, kustutada see osa komisjoni ettepanekust. nii et eh, ka siin tuleb kompromissi ettepanek selle artikli kohta. järgmine küsimus, tundeküsimus teistel põhjustel, nimelt eh, palgaküünis esitati mitmeid muudatusettepanekuid vastavatele lõigetele artiklis viis. näiteks muudatusettepanekut eh, kustutada äh, palgakünnised äh, või, või, või muuta seda ulatust. nii et tegemist on tundliku küsimusega, see on meie, meie ühispädevuses koos tööhõivekomisjoniga, minu jaoks on tegemist ja variraportööride jaoks tegemist prioriteetse küsimusega, me püüame leida siin kompromissi kahe komisjoni vahel antud küsimuses ja ma olen täiesti kindel, et variraportöörid arutavad ka seda küsimust, kuna tegemist on äh, tundliku põhiküsimusega aga see kuulub meie ühisesse pädevusse. edasi pikaajaline liikuvus, kolmkümmend üks muudatusettepanekut esitati selle teema kohta, mis puudutab artiklit kakskümmend. me oleme püüdnud kompromissi leida siin pikaajalise liikuvuse jaoks sinise kaardi puhul ja pereliikmete küsimus, mis nendest saab, sinise kaardi Eh, omaette pereliikmed, eh, ka siin tulevad eh, kompromissettepanekud selleks, et võtta arvesse neid muudatusettepanekuid, mis on seotud juurdepääsuga tööturule pereliikmetele ja mis on seotud nende õigustega just nende puhul, kellel on antud pikaajaline sinine kaart. nii et sellised arutelud käivad juba libe ja tööhõive variraportööride vahel, erinevate fraktsioonide raportööride vahel. ma usun, et meil on tekkinud hea töökord aga tuleb tegeleda veel nende keerukate küsimustega, kus äh, rändeõiguslik alus on muuhulgas seotud ka tööturu õigusliku alusega vastavalt artiklile viiskümmend neli. nii et põhimõtteliselt äh, püüan mina sinise kaardi muuta usaldusväärsemaks äh, seaduslikuks sisserände võimaluseks, võttes arvesse kõiki asjaga seotud tundlikke küsimusi hetkel äh, see süsteem äh, väga hästi ei toimi ja me soovime, et tekiks äh, nii-öelda sobilik kuju sellele võimalusele. nii et kõik üksikasjad oleksid paigas. veel kord suur tänu variraportööridele tehtud töö eest, aitäh, et me, olete aidanud meil nüüd nii kaugele jõuda ja annangi sõna kolleegidele, kes selle teema kallal on tööd teinud Rahvapartei ECR-i variraportöörid kahjuks ei saanud täna siia tulla, seetõttu kõigepealt saab sõna Natalja Kriisbeck, ALDE variraportöör. Euh, suur tänu, Claude! kõigepealt suur tänu äh, selle ambitsioonika raporti äh, kallal tehtava töö eest. Äh, see peaks äh, paindlikkust äh, rõhutav ehk äh, dokument olema ja see on väga hea alus meie tööle selle direktiiviga seoses, mis meie jaoks on väga oluline Euroopa algatus. suur tänu avatud, kaasava, meeldiva britiliku koostöö eest meie koosolekute käigus, te olete aidanud sellisel meeldival moel meil kompromissile jõuda, üle kuuesaja muudatusettepaneku oli ja meil tuli leida kompromissid. meie fraktsiooni seisukohad on üsna selged. me, nagu sinagi sissejuhatuses ütlesid, Euroopa direktiiv, sinise kaardi direktiiv, mis võeti vastu üle kümne aasta tagasi, ei toimi ei toimi sugugi mitte hästi ja me oleme tutvunud tulemustega, me teame, et väga vähed inimesed tegelikult äh, saavad selle sinise kaardi ja bürokraatia koorem on niivõrd suur ja keeruline, et need, kes võiksid sellest sinisest kaardist kasu saada, kohkuvad tagasi. ja lähtume loomulikult ka sellest üsna optimis-, mitte vähe optimistlikust tõdemusest, et äh, liikmesriigid tegelikult ei ole oma kodutööd ära teinud. Nad ei ole teinud reklaami sellele sinisele kaardile, nad ei ole äh, kutsunud üles inimesi neid seda kasutama ja mõnikord on nad pakkunud välja äh, konkureerivaid alternatiive, nii et selge on see, me tahame suuremat paindlikkust muudatusettepanekutes, mille kallal me koostööd teeme, oli see selge, me tahame aegu, menetlusi, tingimusi pehmemaks muuta ja sinu raport praegusel hetkel liigub väga õiges suunas. teiseks, me tahaksime seda sinise kaardi meedet laiendada suuremale arvule inimesele Äh, see tähendab seda, et me peame muutma palgamäära, mis direktiivis on pärast erinevaid analüüse ja raporteid, mis on tehtud kahe tuhande viienda aasta dokumendi toimimise kohta, on selgunud, et äh, see palgamäär on üks peamiseid takistusi ja noored inimesed, naisterahvad, äh, kellel on madalamad palgad, ei saa seetõttu sinist kaarti kasutada. me tahaksime seetõttu siis seda meedet laiendada, mitte ainult kõrgete kvalifikatsioonidega tööjõule keskenduda. mõningates valdkondades tuleb direktiivis rohkem arvesse võtta meie tööturu reaalsust või tööturgude reaalsust erinevates liikmesriikides ja me loomulikult töötame veel selle kallal kompromissmuudatusettepanekutega seoses. ja minu viimane punkt, minu jaoks väga tähtis kommentaar, aga me tahame liikuda sellise süsteemi suunas, mis oleks tõesti Euroopa süsteem. ja olen teinud ettepaneku üleminekurežiimi kohta, mis rullub lahti järk-järgult, aasta-aastalt ning äh, lõppeesmärgiks on see, et kõik, et sinine kaart asendaks tulevikus kõiki konkureerivaid liikmesriikide alternatiive. sellisel juhul oleks meil siis äh, äh, Euroopas ka süsteem, mis võivad, mis konkureeriks Ameerika Ühendriikide, Kanada ning Austraalia roheliste kaartidega ning äh, muudaks meie mandri samuti atraktiivseks ning vastaks äh, nendele eesmärkidele, mille meie oleme iseendale aruteludes püstitanud, aitäh! aitäh, Natali! kuue nimel Barbara Spinelli, palun! aitäh, suur tänu kõigepealt raportöörile väga hea töö eest, mida te olete teinud koos variraportööridega. ma saan aru, et äh, kahe tuhande üheksandal aastal äh, loodud sinine kaart on olnud läbikukkumine, ainult üks äh, Euroopa Liidu liikmesriik on seda arvukalt kasutanud, see on Saksamaa. mitte sellepärast, et Euroop-, Saksamaa oleks euroopalikum kui teised, vaid sellepärast, et see kaart sellisel kujul, nagu ta on praegu ette nähtud, ei toimi mõningatel riikidel on kaasavamad, paremad süsteemid, vastuvõtusüsteemid, nagu näiteks Rootsil. minu muudatusettepanekud liiguvad selles suunas, et sinise kaardi saamine muutuks kergemaks, et vähemalt see seaduslik sisserände võimalus toimiks, et, et see süsteem oleks tugevam ja et varjupaiga taotlejad peaksid samuti saama võimaluse taotleda sinist kaarti. oluline on see, et, et sisserändajal, kellel on kolm aastat töökogemust, et see siis on võrdsustatud nagu või noh, et see on sama nagu ülikooli kraad, et tuleb mõelda selle peale, kuidas kõrvaldada äh, tõkkeid äh, sinise kaardi saamise teel, ka palgakünnis on liiga kõrge, sellepärast see on ka üks nendest põhjustest, miks sinise kaardi süsteem ei ole edukas olnud senini. nii et meil on vaja selgeid suuniseid liikmesriikidele, et, et ei oleks sellist äh, ajutist äh, plokki loodud nende tööturgudel sinise kaardi omanikele oma muudatusettepanekutes olen näinud ette võimaluse taotleda sinist kaarti muuhulgas ka interneti teel. ja olen teinud ettepanekuid, et, et perede ühinemine muutuks kergemaks. mul on väga hea meel, et paljud teised variraportöörid on esitanud samalaadseid muudatusettepanekuid ja ma loodan, et meil õnnestub jõuda kokkuleppele selles niivõrd olulises küsimuses. palju edu teile, raportöör! aitäh, Barbara! edasi, Bodil. enne kui me jätkame, siis väga palju on viidatud Rootsi süsteemile ja ka mina tõesti eh, tunnustan eh, teie süsteemi ja, ja seda, et Bodil on tutvustanud oma süsteemi, kuna te, eh, ilmselgelt on tegemist hea süsteemiga ja kindlasti oma sõnavõtus selgitab meile, kuidas teie süsteem toimib. palun, Bodil. aitäh. jah, tõepoolest et äh, ma tihti mainin Rootsi süsteemi, kuna ma leian, et tegemist on, meil on väga hea süsteem, mõned aastad tagasi muudeti süsteemi ja see muudatus on positiivseid tulemusi kaasa toonud, seetõttu ma, mulle meeldibki nii väga meie süsteemist rääkida. on väga hea minu arvates see, et me nüüd tegeleme selle direktiiviga, et luua parema vundamendi liikuvusele äh, ja ma usun, et komisjon on esitanud küllaltki hea ettepaneku, aga meie parlamendis saame seda veelgi paremaks muuta. probleem, mida ma näen, seisneb selles, et Euroopas me peaksime muutuma atraktiivsemaks eh, töörändajatele üldisemalt. Eh, siin me räägime kõrgelt kvalifitseeritud töötajatest eh, Rootsis me olime kunagi hästi ranged, oleme väljast, väljastanud, kui ma olen õigesti aru saanud, vaid kaheksa sinist kaarti, aga samas on meile sisse tulnud väga palju kõrgelt kvalifitseeritud inimesi meie riikliku süsteemi raames, direktiivi raames, me võiksime äh, Äh, võib-olla nagu si-, siis muudame raskemaks selle kõrgelt kvalifitseeritud inimesed äh, tuleksid Rootsi, aga nüüd on äh, komisjon esitanud, tõstatanud selle küsimuse, et jah, meil võivad olla riiklikud süsteemid ja, ja need oleksid siis paralleelselt toimivad koos direktiiviga. me väga palju räägime Euroopas elanikkonna vananemisest see ei ole ka meile võõras, ainus eh, manner, eh, kus eh, seda probleemi ei ole, on Aafrika, ma ei tea Lähis-Ida kohta, aga mõned aastad tagasi igal juhul niimoodi oli, hetke statistikat mul Lähis-Ida kohta ei ole käepärast, aga mujal kui Aafrikas elanikkond vananeb kõikidel mandritel ja kõik hakkavad nii-öelda jahtima sedasama ressurssi mida maailmas on vähe. seetõttu me peame mõtlema selle peale, kuidas olla atraktiivsed kõikide suhtes, mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga inimeste suhtes. Rootsis meil eh, on eh, olnud selline eh, tööjõu sisseränne, kõik käisid läbi varjupaigasüsteemi, mis tähendas seda, et varjupaigasüsteem praktiliselt kukkus kokku surve all väga paljud püüdsid varjupaigasüsteemi kasutada selleks, et tegelikult lihtsalt tööluba saada ja siis me muutsime süsteemi. eraldasime kõrge kvalifikatsiooniga töötajad madala kvalifikatsiooniga töötajatest, andsime neile võimaluse taotleda tööluba niimoodi, et nad ei pea varjupaigasüsteemist läbi käima. ja need, kes taotlevad tööluba enne Rootsi tulekut, et siis neile me lõime sellise seadusliku võimaluse tulla mm, majandusrändajana tööle tulla ja see on aidanud korrastada meie rändesüsteemi. varjupaiga taotlejad pöörduvad varjupaigasüsteemi poole ja majandusmigrandid eh, lähevad teist kanalit teed, taotlevad tööluba ja siis osad nendest inimestest, kes tulevad varjupaiga taotlejana, kes usuvad, neil on õigus saada varjupaika, seisavad silmitsi siis väga rangete varjupaiganõuetega, mis meil Euroopas tänasel päeval kehtivad. Need, nende taotlus lükatakse tagasi, aga nad on juba mõnda aega töötanud Rootsis, et siis nendel inimestel on, oleks võimalik jätkata ehm, töötamist Ehm, on olnud erinevaid probleeme, mis on seotud äh, palgatasemega ja nii edasi, aga need probleemid tuleb lahendada, tööturupartnerid on vägagi kaasatud meil, ametiühingud alati annavad teada, kui, kui asi ei, süsteem ei toimi või et kui palgad on liiga madalad, nii et äh, sama töö eest tuleb ette näha äh, võrdne palk. nii et see on oluline, kui me räägime sellest künnisest direktiivis. meil ei ole künniseid meil on läbirääkimised tööturupartnerite vahel selle kohta, et milline on palgatase konkreetses kategoorias, kui ma olen näiteks kõrgelt kvalifitseeritud aegnik, siis ma peaks saama sama palka, mida saab minuga võrdset kvalifikatsiooni omav Rootsi kodanik samal töökohal nii et selline peab süsteem olema, et see süsteem igal pool Euroopas toimiks. ja selle kohta, millest Barbara rääkis, varjupaiga taotlejad, eh, et nemad saavad õiguse taotleda sinist kaarti, meil on arvukalt kõrgelt kvalifitseeritud varjapaik, varjupaiga taotlejaid Euroopas tänasel päeval, kes lihtsalt istuvad ja ootavad eh, oma otsust nad lihtsalt istuvad, nad on tegelikult kõrgelt kvalifitseeritud, võib-olla on nende seas kirurg, näiteks kirurg lihtsalt istub ja ootab ja ei saa oma nii olulisi oskusi kasutada, mida tal on vaja võib-olla Rootsis, võib-olla on vaja näiteks neid oskusi Prantsusmaal nii et on väga oluline, et need kõrgelt kvalifitseeritud inimesed saaksid Euroopas ringi liikuda ajal, kui nad ootavad oma varjupaiga otsust. ma tean, et see on selline mõte, mis paljude jaoks läheb liiga kaugele, kuna erinevates riikides on erinevad varjupaigasüsteemid, aga ma tean, et teatud huvi on tekkinud selle vastu, kuidas meie oleme asju korraldanud Rootsis ja inimesed hakkavad mõtlema selle peale, et võib-olla tasuks ka oma süsteemi muuta see jutt käib siin majandusmigrantidest. Nad ei ole kõik kõrgelt kvalifitseeritud, aga on suurel hulgal teisi majandusmigrante, kes tulevad ja, ja et ega nad tulemata ei jäta. siis, kui kas või Lähis-Idas suudetakse sõjad lõpetada, et nad endiselt jäävad tulema ja me ei ole leidnud veel süsteemi madala kvalifikatsiooniga majandusmigrantidele. Nad liiguvad kas läbi varjupaigakanalite või jäävad riiki ja loodavad, et äh, keegi neid ei avasta ja nad äh, töötavad siis ebaseaduslikult, selle asemel, et töötada seaduslikult ja makse maksta. seetõttu ma usun, et oleks parem, kui see direktiiv oleks meil selline, mis tõesti toimiks hästi ja me peame seda arutama koos komisjoniga, nõukoguga, ka nende esindajad on siin ja ma tahaks kuulda, milliseid võimalusi on selleks, et asju teistmoodi teha ja et süsteem toimiks. aitäh! sa jätad mulje, et, et, et sa oled kohe huvitatud see, sellest teemast ja ma olen Rootsis töötanud selle teema kallal selles valdkonnas. aitäh! aga nüüd mitte, üks mitte variraportöör, lihtsalt teadmiseks teile eh, proua Gabriel, härra Udžadovski, proua Ferrara ja proua Le Breton on ka variraportöörid sellel teemal. aga nüüd soovib sõna veel Kristiin. suur tänu! tahaksin kõigepealt tänada teid et raportöörina selle tähtsa teema olete enda õlule võtnud. ma jagan teie filosoofiat, selle direktiivi ülevaatamine peaks olema võimalus selleks, et õiguspärast juurdepääsu Euroopasse suurendada. eesmärk on selge, me tahaksime, et Euroopa sinine kaart oleks kõikides liikmesriikides atraktiivsem. ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele muudatusettepanekule, millele on esitanud sada nelikümmend kaheksa, kus me räägime sellest, et tuleb Euroopa tööhõive teenustele juurdepääsu parandada ja äh, seda ka kolmandate riikide äh, kodanikele. ja sinise kaardi äh, atraktiivide-, äh, atraktiivsus sõltub äh, sellest, kas on võimalik kiiresti Euroopas tööd leida. me peaksime kogu ahelat kasutama selleks ära, et töö leidmist Euroopas lihtsustada. teine muudatusettepanek on sada viiskümmend üks, mis puudutab sinise kaardi laiendamist kõikidele töötajatele, igasugusele tööjõule praegune meede ei ole eba, on ebapiisav, kui räägitakse ainult kõrgetest kvalifikatsioonidest, me tahaksime, et kogu tööjõud kõikide pädevustega oleks hõlmatud, eriti sektorites, kus meil on tööjõust puudus tegemist ei ole mitte ainult majandusliku küsimusega, see aitab leida ka vastusega meie demograafilistele väljakutsetele, meie rahvastik vananeb, me kõik teame, Euroopal on vaja rohkem tööjõudu, on ka tulevikus vaja rohkem tööjõudu ning tuletame Euroopa Komisjoni meelde, et Euroopa Komisjon võiks pakkuda välja sellise äh, ettepaneku, äh, mis kõhtiks kõik kogu tööjõu suhtes ja seda võimalikult kiiresti, sest meil on tööjõudu vaja. suur aitäh, Kristiin! nagu Bodil mainis siis äh, Laura Corrado on meil komisjonist siin, kas soovid sõna võtta? suur aitäh, eesistuja, president. me oleme arutanud väga palju seda, et peaksime äh, laiendama ulatust ning tõmbama ligi äh, teiste oskuste tasemetega migrante. see on oluline teema ning me oleme selles üldiselt ühel meelel aga me peame paremini rakendama esmalt neid kanaleid, mis meil olemas olema, sest meil on Euroopa ja rahvuslikul tasandil juba palju äh, kanaleid, aga need ei ole ühtlustatud nii keskmise kui madala tasemega oskustele. Need on juba olemas, aga neid tuleb rakendada. me jätkame hea meelega äh, arutelusid äh, teede osas keskmise ja madala kvalifikatsiooniga inimestele see on võimalus aru saada, et meil on vaja teisi reegleid madala ja keskmise kvalifikatsiooniga inimestele, kuid me ei tohiks äh, fookust kaotama äh, sinisest kaardist äh, rääkides selle direktiivi eesmärgist ja selle eesmärk on parandada reegleid, et meelitada ligi rohkem kõrge kvalifikatsiooniga inimesi. kui me laiendame selle tööriista ulatust liialt, siis me ei suuda parandada reegleid piisavalt palju kui me anname rohkem õigusi äh, sinise kaardi omanikele, see on seotud sellega, et äh, see kohaldub teatud inimeste kategooriale, nendele inimeste kategooriatele, keda liikmesriigid tahavad ligi meelitada. ma arvan, et me peaksime keskenduma praegu sellele, kuidas seda äh, vahendit parandada. me oleme tänulikud, et parlament toetab komisjoni eesmärke selles osas on muidugi küsimusi, kus me võime olla erimeelel, aga meil on hea meel, et parlament on toetav. ma arvan siiski, et me peame äh, selgelt keskenduma kõrgelt kvalifitseeritud töötajate äh, siia toomisele. kuid muidugi on ka laiem arutelu äh, seaduslike rändeteede kohta üldiselt Euroopasse tulemiseks. me mõistame komisjoni seisukohta, olete seda ilmselt juba kolm korda väljendanud. suur aitäh! ma tänan ka variraportööre veel kord äh, nende töö eest äh, keerulisel teemal ja et nad on äh, teinud koostööd tööhõivekomisjoniga. loodame, et raport on valmis hääletamiseks kolmandal mail. suur aitäh kolleegidele! kell kaksteist toimuv Ähm, hääletamine, seega praegu on meil äh, hea võimalus väikeseks kohvipausiks. kuid palun ärge venitage seda liiga pikaks, äh, olge tagasi viis minutit enne kella kahtteist, muidu hakatakse äh, minuga kurjustama. Õnneks oleme kohvile lähedal, seega olge tagasi viis minutit enne kahtteist, aitäh!

Colleagues, take your seats, we are going to start. kallid kolleegid, võtke istet, me hakkame kohe varsti pihta oma tööga Okay, colleagues, um, let me just uh, for the kallid kolleegid, kas kõik on istet võtnud? pange oma elektroonilised hääletuskaardid valmis, kas kellelgi on kaart maha jäänud, andke palun märku. okei okay, no,. kõigil on kaardid kaasas? ja kui me räägime hääletamisest, siis ma panin tähele, et mõningates hääletusnimekirjades ei, oh, kõik on korras hääletusnimekirjadega siiski alustame selle Privacy Shieldiga ja siis äh, lõpetame grafiiniga. Äh. andmekaitseraamistiku hääletamisega seoses on meil äh, kaks teadaannet. kas kõik on juba valmis siiski? ja meil on hääletuskaarti tõesti vaja ära I'm just, I mean, these are close votes. I want to make sure everyone is kuna tulemused on sageli tasavägised, siis ma tahaksin tõesti, et kõik oleksid oma kohad sisse võtnud, enne kui pihta hakkame. okei okay., I don't want anyone to have an injury. ärge nüüd nii kiirustage ka, et te ennast vigastate, võtke lihtsalt korralikult rahulikult istet. paistab, et kõik on istet võtnud, proua Stevens tuleb ka sisse, laseme tal ka tulla ühel liikmel on elektrooniline hääletuskaart maha ununenud ja sekretäriaat paneb tema hääle ka kirja, sest et tulemused on tasavägised, see võib olla tähtis, kas keegi veel julgeb tunnistada, et tal ei ole hääletuskaarti kaasas. nii, siis ALDE on nõudnud nimelist hääletust lõpphääletuse küsimuses äh, andmekaitse raamistikuga seoses ja seda lähtuvalt kodukorra artiklist kakssada kaheksa äh, ja ja kodukorrast lähtuvalt kaksteist inimest peab olema nõus selle äh, nimelise hääletusega, paistab, et on no,, ma eeldan, et on, aga ma lihtsalt pidin selle välja ütlema. siis on terve rida suuliseid muudatusettepanekuid, ma loodan, et te olete teadlikud sellest, muudatusettepanek number viis äh, Weidenhauserilt, muudatusettepanek number kümme Weidenhauserilt, muudatusettepanek kolmkümmend viis Intveltilt, nelikümmend viis Vossilt, Lennart Sisoonmaierilt, viiskümmend üheksa Cornelia Ertilt ja nii edasi kõik on nendest teadlikud, suulised muudatusettepanekud siis kõik on loodetavasti teadlikud, ma ei hakka neid suuliseid muudatusettepanekuid sisuliselt ette lugema, lihtsalt olge teadlikud, et seal on suulised muudatusettepanekud. loeme siis neid ette nii äh, nagu kombeks hääletuse käigus. aga nüüd asume hääletama. muudatusettepanek number kuus, hääletus algas Okay. Um, the, the vote is closed. Okay. hääletus lõppes. ja siin on Rahvaparteiga meil praegu probleeme. see hääletustulemus saab kirja. härra Šagar kaotas oma kaardi ära. härra Prokka, teiega me arvestasime juba. annate käega märku nii et äh, kui te hääletate vastu, siis äh, pöial allapoole, positiivne pöial ülespoole, pisut keeruline, ma saan aru, aga kui äh, tulemus on tasavägine, siis peab olema ikka täiesti selge, mida te hääletate. tagasi lükatud. muudatusettepanek number üheksa, hääletus algas. vabandan, muudatusettepanek number seitse siiski ka, hääletus algas. karjuge rahulikult, kui soovite. muudatusettepanek seitse, ma tõesti eksisin mul ei ole midagi selle vastu, kui te häält tõstate, mõnikord ma tõesti eksin. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kümme suulise muudatusettepanekuga kustutada sõna solely, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. viisteist, hääletus algas. Close. hääletus lõppes. vastu võetud. kuusteist, hääletus algas. Closed. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. ettepanek kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. ettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppenud vastu võetud. ettepanek kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. ettepanek kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppenud tagasi lükatud. ettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. ettepanek nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus algas. muudatu-, hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis äh, suulise muudatuse kohta. hääletus algas. hääletus lõppenud. sellel hääletusel on EPP-l üks lisahääl. hääletus on lõppenud, aga EPP-l on üks lisahääl. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppenud tagasi lükatud kas kõigil on kõik korras? muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. ettepanek nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, hääletus algas vabandust. Läheme tagasi muudatusettepaneku viiskümmend kaheksa juurde. ettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus algas. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, suuline muudatusettepanek. hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend hääletus algas hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanekud kuuskümmend neli ja kuuskümmend seitse. hääletus on alganud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus. hääletus algas hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus algas hääletus lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunktid, äh, muudatusettepanek üks, vastu võetud ning äh, muudatusettepanek kaks, hääletus alganud, hääletus lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kolm hääletus lõppenud. vastu võetud ning muudatusettepanek neli, hääletus alganud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. viimane hääletus on nimeline hääletus. hääletus algas kas kõik on hääletanud? veel mitte. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend viis oli vastu. kallid kolleegid, läheme edasi, järgmine päevakorras olev punkt, mis puudutab äh, Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni akiisätete kohaldamist äh, Horvaatia vabariigis äh, ja raportöör härra Melo hääletame ühe hääletusega ja see hääletus algas nüüd. hääletus või hääletuse lõppes äh, viiskümmend häält poolt, kolm vastu, üks erapooletu, härra Melo, õnnitleme teid Okay, the next one is the draft president. ja siis äh, järgmine sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis. hääletus algas. hääletus lõppes. ja nelikümmend seitse poolthäält ja nüüd siis äh, Judith Sargentini raport DNA andmete automatiseeritud andmevahetus, hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. vastu võetud, nelikümmend kuus poolthäält, kuus vastu, kaks erapooletut, õnnitleme raportööri ja siis Tomas Tšedovski raport sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetus erinevates riikides, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, kuus vastuhäält ja kaks erapooletut, õnnitleme raportööri. ma arvan, et ta on aplausi ära teeninud, ta tahaks aplausi küll kuulda Speak, not... ta tahab küll sõna, aga ei saa. ja nüüd siis proua Husmenova. sõidukite registreerimise andmeid käsitleva automaatne teabevahetus terves eas riikides hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kuus poolt, kuus vastu, kaks erapooletut. õnnitleme teid, raportöör proua Husmenova ja siis sõidukite registreerimise andmete automatiseeritud andmevahetus Maltal ja nii edasi. Maria Grappini on raportööriks, hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. õnnitleme raportööri. ja sellega on meie hääletuse, hääletamine lõppenud tänaseks. aitäh, et te käitusite distsiplineeritult ja nüüd päevakorrapunkt kakskümmend kuus on meie plaanis. kui te lahkuksite aeglaselt, see oleks väga tore, meil on veel üks punkt päevakorras. meil on veel üks punkt päevakorras, aga volinikku ei ole. Silvi. I am so sorry um.... ma vabandan. tegelikult see järgmine päevakorrapunkt on plaanis kell kaks. vabandan, Judith, kallid kolleegid, andke mulle andeks. võite minna lõunale, teil on ka oma elu. julgeolekudialoog on plaanis kell kaks ja mul oleks väga hea meel, kui te kella kaheks tagasi tuleksite. suur aitäh, ma vabandan, minge lõunatama. olge lahked olin lihtsalt äh, mõtetes mujal